liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie ganz herzlich. kolleegid, tere tulemast tänasele komisjoni koosolekule, meil on väga tihe päevakava, seega alustame kohe. kõigepealt päevakorrapunkt kaks, päevakorra kinnitamine. kas on mingisuguseid muresid? ei seega on päevakord kinnitatud. päevakorrapunkt kolm. koosolekute protokollide kinnitamine kahekümne esimesest novembrist ja viiendast detsembrist. Need protokollid on teie dokumentide hulgas olemas. kas teil on kommentaare, muudatussoove nendele protokollidele? ei kui koosoleku lõpuni ühtegi muudatusettepanekut meieni ei jõua, siis on need protokollid vastu võetud. päevakorrapunkt neli, juhataja teadaanded. täna on meil tõlge prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, Ungari, Poola, Bulgaaria ja rumeenia keeles. nagu ikka, kantakse veebis ka koosolekut üle ja koordinaatorite koosoleku otsus kahekümne, otsused kahekümne kolmandast jaanuarist on teile ka kolmekümnendal jaanuaril meili teel saadetud ja nad võetakse formaalselt vastu võeti formaalselt vastu, kui ka teiseks veebruariks ühtegi muudatusettepanekut pole tehtud, seega nad on vastu võetud. tuletaksin teile ka veel meelde, et meil on külastus pärastlõunal Euroopa ajaloo majja. me oleme minevikus ka selle teemaga tegelenud, see ei ole veel avatud, seal eksponaate veel ei ole, aga me mõtlesime, et oleks mõistlik vähemalt seda, see maja üle vaadata ning lasta endale rääkida, mida tulevik peaks tooma. ennem kui vist siis üheksandal mail see maja avatatakse, avatakse. me kohtume kolmveerand kolm seal ASB majas, Rüü Virtsi öö, sisse käigu juures ja siis läheme Euroopa ajaloomajja sealt. röövürtsi sissekäigu juures kohtume. kolmveerand kolm. röövürts sissekäigu juures kohtume. ja siis läheme Euroopa majja ja kõik see kestab maksimaalselt äh, kuni neljani. võtke arvestage paari enama minutiga, siis vast on õige kõik. nii. saamegi kohe hakata hääletama, kolleegid, alustame minu arvates kõigepealt suure edulooga. nagu te teate, siis kaks tuhat kaheksateist kuulutati kultuuripärandi aast-, aastaks äh, nõukogu ja komi-, ja parlament suutsid kokku leppida, me võime selle üle hääletada, aga meie missioon on igatahes täidetud. Äh, tahaksin tänada meie Silvia Kostat äh, ja teist meiepoolset läbirääkijat, kes juhtisid meie poolt siis neid läbirääkimisi. meil oli pikk tee läbitud, me oleme aastaid komisjonilt palunud, et kultuuripärandi aasta välja kuulutataks. eelnevatel aastatel on selle üle päris palju kakeldud, sest komisjon seda päris ei soovinud, aga lõpuks surusime selle läbi. ja nüüd eraldati eelarvest ka kaheksa miljonit eurot selle jaoks neli miljonit on sellest värske uus raha, ka see on meie arvates suur edu, sest algusest ei olnud päris selge, kas me saame eraldi uut, uued summad selle jaoks. ning ülejäänud neli miljonit tuleb Creative Europe programmist, aga väga meeldiv on ka, et see neli miljonit on uus raha, millele see Creative eh, Europi raha lisandub. raportöör vahest räägib paar sõna selle raporti kohta veel ja läbirääkimiste kohta samuti. ning siis annan sõna ka Silvia Kostale, ma olen kindel, et ilma temata ja ilma tema kulisside taguse tööta ei oleks me jõudnud nii positiivse lõpptulemuseni, seega suur-suur tänu mõlemale läbirääkijale see oli tõesti suur edu meie poolt ning kõigepealt saab sõna äh, raportöör ja siis vast äh, Silvia Kostaga. mulțumesc äh,. nu pentru că suntem în äh, sub. suur tänu. me siin kõik elame veel Oscari tähe all aga arvan, et äh, võiks, võime siiski kõrgelt hinnata seda, mis äh, äh, toimunud on. mind on toetanud kõik kolleegid, eriti läbirääkimiste viimases osas. nagu te teate, läbirääkimiste viimane faas on kõige olulisem ning võin öelda kõigile delegatsioonidele, komisjonile, nõukogule, et et meie delegatsioon oli kohal, toit toimis väga hästi, eh, proua Costa, eh, mina, me olime tõeline meeskond ja me, see oli nagu tõeline matš, sest eh, emotsioonid lendasid kõrgelt, aga tulemus, nagu ütles proua esimees, oli väga hea ja mõned teated veel teile, sest asi oli positiivne meie kõigi jaoks, kõige olulisem oli see, et me saime parlamendi lülitada kogu protsessi algusest peale ja see pole midagi uut, aga samas väga tihti seda ei juhtu. eriti läbirääkimiste esimeses osas, selles osas, mis puudutas parlamendi kaasamist. Eh, eh, oht oli selles, et me võis, et katkeda võisid Ähm, läbirääkimised ja äh, kogu toimimistsükkel oleks äh, võinud äh, lõppeda. ning praegune projekt tähendab kõikide osaliste tegevussünergiat, liikmesriigid, vabaühendused, kultuuritöötajad, kohaliku omavalitsuste esindajad, praktiliselt kõik on kaasatud. ja veel enam parlament on alati esindatud ning sellega seoses võib ka väga rahul olla. nõukogu ja komisjon on äh, teatud äh, võitluse järele nõustunud tegema kirjaliku avalduse, et äh, selle vastutuse enda peale võtta. minu jaoks oli see väga äh, positiivne tulemus ning sooviksin tänada nõukogu komisjoni esindajaid, tänada ka meie, kogu meie meeskonda heade tulemuste eest. pärast sõltub kõik meist endist juba, peame kaasama liikmesriigid, et me saaks äh, kasutada võimalikult hästi ära kaheksat miljonit, mis peaks võimalikult hästi äh, kasutatud saama. see peaks olema tõeline peoaasta meie kõigi jaoks. Äh, ja ma sooviksin, et äh, me võiksime välja töötada rohkem mehhanisme Euroopa programmide jaoks, meie töömeetodite parandamiste jaoks, mis äh, Ehm, kannavad villi eriti just äh, sellel erilisel aastal. minu jaoks on see olnud väga hea äh, tulemus, olime väga mures, äh, oleme ka väga rahul olnud, kui proua Kosta oma suurte kogemustega ja ka teised toetasid mind ning seega sooviksin seda tänada Morgana Maldeset ja kõiki teisi ning mul on hea meel selle eest, et me saime seda tööd koos teha aitäh, Hilda Kossala. Eh, ma olen väga õnnelik selle üle, et äh, parlament tõepoolest võitis. Äh, tahaksin, et me selle alati meelde jätaksime. mõningad riigid toetasid meid, kuid mitte kõik. Ähm, ja samas äh, on Euroopa kultuuripärandi aasta olnud Euroopa Parlamendi algatus algusest peale. tahaksin tänada kõiki kolleege. arvan, et tegemist on tõelise eriväärtusega kõik äh, on mänginud ühise meeskonnana, teadsime väga hästi, et selle akna avamisega võib-olla suudame midagi enamat saavutada. keegi ütles äh, üheteistkümnes prioriteet äh, Junckeri programmis, ütles keegi ja see on nüüd üks samm, mille edasi tegime, kuid samas lahing on midagi enamat. olen ühtlasi rahul ka tulemustega Eh, nagu seda ka esimees ütles, alguses keegi ei arvanud, et me seda võita suudame ning esimest korda Euroopa Parlament eh, on olnud eh, vaatlejana ja samas osalenud ka töögrupis, kes tegeles rakendusküsimustega. samuti Euroopa Parlament peaks olema nüüd parlament peaks olema nüüd osaline kõigi sidusrühmadega konsultatsioonide läbiviimisel, mis on väga hea tulemuse saavutamiseks ja ootame loomulikult suurt osalust kõigi osapoolte poolt äh, ja teiseks tahaksin öelda ka seda, et äh, see ühe, äh, selle asemel neli miljonit eurot kasutada, võetakse kasutusele kaheksa, mis on väga hea ja sellest neli miljonit tuleb loominguliselt Euroopat, mis on samuti täiesti uskumatult hea. siin on arvesse võetud Euroopa kultuuripärandi küsimust, ka üle-euroopalist kultuuripärandi küsimust äh, ja samas toimub see paljudes sümboolsetes kohtades Euroopa kultuuripärandi jaoks eh, ning tegeletakse teatud küsimustega, mis eh, on seotud ka näiteks eh, oluliste teemadega meie kultuuripärandi säilitamise jaoks. tahaksin tänada Malta eesistujaid, sest nemad olid need, kes parlamenti väga toetasid, samuti tänan komisjoni, kuigi mul on mõningaid tehnilisi küsimusi äh, Eh, mille osas tuleks veel tööd teha, et leida lahu, eh, lahendusi. tänan eh, raportööri ja tänan kogu kultuurikomisjoni, kes meid selle töö tegemisel aitas. ja, suur-suur äh, tänu kolleegidele Diakonuule ja Kostale selle suurepärase tulemuse eest. nüüd hääletame, meil on ainult üks hääletus sellel teemal, hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. geschlossen. hääletamine on lõppenud ühe vastuhäälega suure,, suure-suure häälteenamusega vastu võetud veel kord suur-suur tänu selle edu eest. järgmisena kolleeg Santiago Fissasi raport. see puudutab kultuuripealinnu kahe tuhande kahekümnendast kolmekümne kolmanda aastani. ehk siis vaatame kaugele tulevikku. kolleeg Fissast ei ole kohal, seega asume kohe hääletuse juurde. ning kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neli on tagasi võetud, muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm ja kolmkümmend neli identsed koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. seda sooviksin kontrollida. hääletamine on alanud. Ah, Entschuldigung, äh, ich habe vergessen, hier gibt's ein vabandust, siin on ka suuline muudatusettepanek, mis on teil dokumentides olemas. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, vabandust. ei näinud täpselt neid käsi vist. suuline muudatusettepanek tegelikult muudab seda, kuidas me ülejäänud küsimustes hääletame, äkki peaks uuesti hääletama, kui me lisame suulise muudatusettepaneku, nagu te just praegu ütlesite see tähendab, et me hääletaksime siis poolt. olgu, hääletame seda uuesti. nelikümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga. kätega hääletame. see oli üsna selge niikuinii, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa poolt, vastu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 jällegi suulise muudatusettepanekuga. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks on tagasi võetud, kolm, muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus. õigusloomelise raporti üle hääletamine on alanud. Geschlossen. hääletamine on lõppenud suure häälte enamusega, ühe vastuhäälega vastu võetud. palju õnne raportöörile ja nüüd ähm, raport, mis puudutab läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga vastavalt äh, äh, artiklile kuuskümmend üheksa C meie kodukorras hääletame elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. kolmkümmend poolthäält ühehäälselt vastu võetud. et me alustame läbirääkimisi, aitäh. siis järgmisena päevakorrapunkt seitse. me räägime siin nüüd Marrakechi lepingu alasest raportist ning ennem kui raporti juurde tuleme, on mul teile üks oluline teadaanne. kõigile fraktsioonidele on vist juba ka teada antud, et definitsioonid artiklis kaks direktiivis ning härra Tšambatski äh, definitsioonid siin peavad olema identsed. praegusel hetkel on nad erinevad, seega kõik muudatusettepanekud öö, äh, artiklisse kaks direktiivist ning meie määrusesse, äh, kõik need hääletused peavad minema ühte nimekirja ning nende üle hääletame esimesena. ehk siis me hääletame Helga Trüppeli raportit ning hääletame definitsioone nii Trüppeli kui Tšambatski raporti puhul üheskoos Tšambatski raporti puhul enam siis ei pea hääletama neid definitsioone. ehk siis praeguse hääletuse tulemus kehtib ka Tšambatski raporti kohta. kas võime kohe hääletama hakata või Helga soovib midagi öelda, Helga, palun? soovin tänada kolleege tehtud koostöö eest, väga koostöövalmiduse eest sest me proovisime säilitada Marrakechi leppe kontseptsiooni. ma arvan, et me saame kõik aru sellest, et äh, turul on para-, parasjagu väga halb olukord nägemispuudega inimeste jaoks. ja ma arvan, et selle hääletuse tulemused on väga head, me ei hakka Marrakechi vaimu kuidagi piirama vaid me saame saavutada edusamme selleks, et need inimesed, kellel on selline puue, saavad ähm, kuidagi kasu olukorrast ja nad saavad kultuurilisi rikkusi hakata nautima niimoodi, et nad ei ole enam sellises piiratud olukorras, nagu nad seni on olnud. aitäh! Lähemegi kohe hääletuse juurde. kõigepealt muudatusettepanek viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, seda sooviksin kontrollida. hääletamine on alanud. Geschlossen? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend üks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, poolt. ja vabandust, siin on kahes osas hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuuskümmend kuus poolt, vabandust, kuuskümmend seitse poolt, vastu. Te peate oma käekesi rohkem tõstma, muidu ma ei näe. kuuskümmend seitse, kes on poolt? kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus, olgu, kontrollime. seitsekümmend neli, hääletamine on alanud. Geschlossen? hääletamine on lõppenud oo, te tõesti peate selgelt äh, näitama oma kätega, kuidas te hääletate, siis ma saan ka aru. see on selgelt tagasi lükatud, vabandust. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu. seda sooviksin kontrollida. hääletamine on alanud. Geschlossen? ja lõppenud. tagasi lükatud kümme kahes osas, esimene osa, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. siis seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks poolt,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 erapooletud. seda peab kontrollima, kakskümmend neli hääletamine on alanud. Geschlossen? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. kakskümmend viis poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt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 erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm suulise muudatusettepanek ühega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend suulise muudatusettepanekuga kaks. nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud. seda tuleks kontrollida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 viisteist neljateistkümne vastu vastu võetud. nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. Geschlossen? hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolthäält, üks erapooletu, kedagi vastu ei ole, palju õnne raportöörile järgmisena päevakorrapunkt üheksa. Äh, härra Tšambatski äh, on raportöör selle määruse alal, teda ennast ei ole kohal, seega ei saa talle ka sõna anda. Läheme kohe hääletuse juurde. Äh, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nagu me juba hääletasime definitsioone, siis jõuame kohe muudatusettepanek viis juurde, see on leheküljel kolm. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud seda tuleks kontrollida. muudatusettepanek kuus. hääletamine on alanud. Geschlossen? ja lõppenud. kaheksateist kümne vastu vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt. vastu. erapooletud vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud ta-, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud minu meelest tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vabandust, kaheksa muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa ja nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist poolt, vabandust, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist suulise muudatusettepanekuga üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud. seda tuleks kontrollida. seitseteist, hääletamine on alanud. Geschlossen? hääletamine on lõppenud. viisteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud. muudatus kaheksateist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus üheksateist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kakskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus, elektrooniliselt hääletamine on alanud. geschlossen. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa poolthäält ühehäälselt vastu võetud. õnnesoovid raportöörile. ja nüüd päevakorrapunkt üheksa. see puudutab gigabaidi ühiskonda 5G-d, Silvia Kosta on raportöör, Silvia soovib midagi öelda palun. sooviksin tänada kõiki variraportööre teie panuse eest, arvan, et eh, kokkuvõttes tänu sellele on väga tasakaalustatud tekstmees ning loodetavasti läheb hääletus hästi. hääletame muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis muudatus üheksa. kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud see on vist tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletamine on alanud. Geschlossen? lõppenud. kolmteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud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 ah,, vabandust, kompromiss viis. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. see ei olnud selge, teeme uuesti. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus elektrooniliselt, hääletamine on alanud. ja lõppenud. kakskümmend üheksa poolthäält, ühehäälselt vastu võetud palju õnne raportöörile. hääletusvoor tänaseks on nüüd siis läbi ja läheme päevakorraga edasi. päevakorrapunkt kümme. autoriõigus digitaalsel ühtsel turul. raportöör on kolleeg Žulov ma paluksin ka vaikust. Need, kes äh, äh, soovivad saalist lahkuda, tehke seda palun vaikselt, et me saaksime tööd jätkata. annaksin nüüd sõna härra Žulole, raportöörile, palun. suur tänu teile, proua esimees kallid kolleegid, autoriõigus on teema, mis meie kõigi jaoks on oluline, seda nii kultuurikomisjoni liikmetena kui ka lihtsalt äh, kultuuri kasutajatena. E, nagu te teate, digitaalne revolutsioon on täielikult muutnud autoriõiguste olukorda, see on loonud paljusid võimalusi, kuid samas ka paljusid väljakutseid ja küsimus, millele peame vastuse leidma lähikuudel, neid küsimusi on palju, näiteks kuidas garanteerida autorite õiguse kaitse praeguses digitaalajastus, kus sisu dubleeritakse, mitmekordistatakse väga kiiresti, samas selle eest maksmata, kuidas lihtsustada digitaalvahendite kasutamist, mis annavad uusi võimalusi teadusuuringuteks, hariduseks, äh, kultuuripärandi kaitseks, ilma sealjuures ohtu saatmata öko, ohut, ohustatud ökosüsteeme, kuidas äh, näiteks äh, kaitsta tarbijaid, kelle statuut, juriidiline statuut pole alati selge ning mida teha praegusel Youtube'i ajastul siin äh, selle direktiiviga seoses on väga palju äh, ootusi või tegelikult öelda ootusi on äh, ilukõne. kõik see, mis toimub, mõjutab tegelikult otseselt loomingulist tööd, autode tasu, autorite tasustamist, mis tähendab seda, et meie lähenemine peab olema võimalikult tasakaalustatud ja samal ajal autoriõiguste reforme toimub kõigest äh, iga viieteist aasta tagant, seega peab olema see võimalikult hästi välja töötatud ning äh, see peab öö, äh, öö, oma arvamuse koostanud võimalikult tasakaalustatult, samas aga ka ambitsioonikalt. ma jagan paljude Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud lahendusi ja mõtteid ning arvan, et see direktiivi ettepanek on iseenesest väga hea, seega samas ma mõistan ka hukka liigsed kommunikatsioonikampaaniad, mis on tekitanud äh, komisjoni suhtes äh, Orwelli süsteemi loomise süüdistusi ning sooviksin öelda veel ühte, nimelt, et see reform ei ole ohtlik, me internet ei ole surmaohus, äh, sõnavabadus ei ole ohustatud ja ma arvan, et kui äh, soovime sellise lähenemise juures äh, olla ähm, tasakaalustatud ja adekvaatsed, siis tuleb töösse suhtuda äh, tõsiselt. siin on, see töö nõudis väga põhjalikku kaalumist ja kokkuvõttes võib öelda, et ma keskendun neljale punktile. kõigepealt tekstide õiguskindlust tugevdada ja seega, mis, seda, mis puudutab äh, erandeid ja piiranguid ning kohustusi, mis äh, on seotud kõigi osapooltega. teiseks, teises osas soovisin vastu võtta teatud sätted, nagu näiteks äh,, äh nagu näiteks äh, <clears throat> ajakirjandusväljaannete kaas äh, erinevad äh, õigused ja sisu, õigused sisu osas. teatud äh, äh, et, et pressiõiguse, ajakirjandusõiguse kaitsmine on väga oluline ja samuti selle, see kaitse peab ähm, kestma ähm, artikli puhul selle nii-öelda elutsükli lõpuni, mis ei ole sama, mis laulu või näiteks äh, filmi puhul samuti pakkusin mõt-, välja uued äh, äh, online teenuseid, mis äh, puudutab siis samuti direktiivi reguleerimisala, see on digitaalse sisu platvorm ning eesmärk, miks see välja on töötatud, on sisu pakkumine kas selles äh, vormis, mida välja pakuvad kasutajad või siis äh, äh, vormis, mis on seotud autoriõiguse kaitsega. kolmandaks, uue samba loomine tarbijate õiguspäraste toimingute kaitseks, sest me vajame, peame kaitsma loojaid, kuid samas ka tarbijaid, mis on tegevusi, mis on tarbijate jaoks tavapäraseks muutunud ning äh, praegused ähm, äh, äh, praegused küsimuse all olevad küsim-, aspektid üle tuleks vaadata. praegusel hetkel on paljud tegevused on juba aktsepteeritud, samas nende osas puuduvad õiguslikud, õiguslikud otsused ning kui me nende kasutamispraktikate eest räägime, siis eh, tihtipeale paljud kasutuspraktikad ei eh, ole mitte eh, kuidagi ohtlikud autoriõigusele, kuid nende ümber valitseb õiguslik ebakindlus ning sellega on seotud näiteks tsitaadid või paroodiad ja seega on siis tegu juba sisuga, mille on loonud tarbijaid, samas tuleb siin kaitsta võimalikult vajadusel autoriõiguseid ning äh, samuti soovisin kaitsta autorite ja esitada võimalusi oma õiguse tõhusaks rakendamiseks. ning äh, see tähendab seda, et nad võivad esitada kollektiivhagi, juhul kui see vajalikuks äh, osutub ning see tähendab ka seda, et nad ei pea muretsema selle pärast, et toimuv kuidagi nende tööd või karjääri mõjutab ja nad saavad oma partnerite abil ähm, oma õigusi üheskoos kaitsta. Need olid need põhilised äh, punktid minu jaoks ja ähm, loodan, et need selgitused äh, aitavad äh, teil olukorda hästi mõista ning kuulan hoolega teiepoolseid ettepanekuid sellel olulisel teemal, aitäh! aitäh, härra Sulo! alguses unustasin teile teada anda, et me teeme äh, autoriõiguse paketi asjus koostööd juurikomisjoniga, jõudsime kokkuleppele selles äh, vormis, koostöövormis ka. Äh, kasutame reeglit viiskümmend kolm pluss. me oleme siin siis osalised ning ka variraportöörid kaasatakse näiteks triloogi läbirääkimiste puhul. minu arvates on oluline, et autoriõiguste puhul ka kultuurikomisjoni arvesse võetakse ning pean teile ka teada andma, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas märts kell neliteist. nüüd variraportöörid. igaüks kolm minutit. härra Grammatikakis esimesena Θα είμαι πολύ σύντομος κυρία Πρόεδρε γιατί όλοι ξέρετε το θέμα και όλοι ξέρετε τη σημασία. Ma räägin väga lühidalt, sest kõik teavad, kui tähtis teema see on ja kui oluline on direktiivi ülevaatamine. Ma alustaksin sellest, et äh, ütlen, et ma toetan komisjoni ettepanekut. Loomulikult näitlejate ja kunstnike õiguste kaitsmine on väga oluline. üks asi, mis mind üllatab, on see, et mõned muudatusettepanekutest, mis on esitatud või ettepanekust, mis on esitatud, ei käi kokku olemasolevate reeglitega, näiteks artikkel kolmteist mis on seotud põhjenduspunktidega kolmkümmend üheksa, kolmkümmend seitse. see on seotud eelkõige just nimelt äh, digitaalplatvormidega, kui samas äh, võib see kõik minna äh, Youtube'i ja olla, moodustada seal osa nimekirjadest, on oluline, et kunstnike õigused oleks, loomingtöötajate õigused oleks siiski kaitstud sellise materjali kasutamise puhul. ning siin on veel üks oluline punkt, mis ta esile tõsta, sooviksin mainida. härra Žilo raporti projekti juures seda, et mind üllatas, kui nägin muudat-, lugesin muudatusettepanekut viiskümmend kuus ja Äh, samuti ka põhjenduspunkt äh, kaksteist ja kolmteist põhjend-. ma ei soovi, et meid hakatakse veenma seda, sellest, kuidas kõige parem äh, töötada on ja see Ja, aga selge on see, et autoriõiguste kaitse peavad äh, kaitstud, peavad ka, tähendab kaitsma samas ka tarbijate õigusi, kui need äh, ei ole seotud kommertshuvidega. siin on veel väga palju öelda, aga ma ei hakka pikalt rääkima, arutelu tuleb kindlasti väga huvitav. kui äh, Ehm, ma arvan, et erandite juurde puhul, eranditel ei ole piisavalt tähelepanu pööratud. Ehm, ning äh, näiteks mul on küsimusi nende teoste osas, mida pole kunagi avaldatud, mul on kahtlusi muudatusettepaneku kaheksakümmend seitse kohta, ma ei hakka sellest pikemalt rääkima. aga mulle tundub, et äh, selles sõnastus on pisut petlik näiteks äh, just äh, selles osas, mis ta räägib elektroonilistest teenustest. ning lõpetuseks, kuna meil on vähe aega, sooviksin mainida artiklit äh, üksteist, mis näeb ette uusi õigusi ka ajakirjandus, aeg- ja lehetoimetuste äh, ja ajakirjanik, ajakirjandusväljaannete teemal, nagu te teate, praegu on olukord nende jaoks väga keeruline, väga raske on ette kujutada suur, Euroopat ilma Suurbritanniata, aga kui, aga ma suudan siiski ette näha euro, eurogrupita Euroopat, aga ma ei suuda kuidagi ette kujutada kunstniketa Euroopat. aitäh Ivo, kas soovid ema McLaughlini asemel sõna võtta? olgu uh,. Thank you uh,, as you said. suur tänu, esimees, nagu te ütlesite, siis ähm, um, kõnelen McLarkini nimel, ECR-i nimel tänan raportööri tehtud töö eest. ta on palju pingutanud selleks, et selle arutelu vastastikusid mõtted omavahel sobitada autoriõiguste puhul on muidugi võimatu kõigile meele järgi olla. ehk siis, kui me hääletame just lisaväärtusest lähtudes, siis võib-olla jõuame ka kuhugi. arvan, et erandite puhul võime me siin kaasa rääkida, ECR toetab näiteks andmete kaevandamise kohta käivaid erandeid, mille komisjon välja pakkus, see aitab kaasa näiteks hariduse valdkonnas, selles mõttes on raportööril mõistlik ettepanek. ECR arvab, et määratlused ja detailid on väga olulised, näiteks TDM-erand äh, nendes riikides, kus see toimib, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, et see võiks siiski alles jääda isegi kui kohustuslikud TDM erandid Euroopa Liidu tasandil kehtestataks. oluline on, et liikmesriikidel säiliks paindlikkus sellistes valdkondades. ehkki juhtivkomisjon tegeleb selle teemaga edasi, siis me tahame, et artiklid üksteist ja kolmteist lahendaks need probleemid, mille jaoks need mõeldud on. autoritel peab olema võimalus Äh, täiesti läbipaistvalt oma lepinguid läbi rääkida, neid meetmeid tuleb toetada. aga me usume, et äh, avaldajate õiguste kohta, nende koht, nende puhul saaks veel täiendavat tööd teha, praegu ei ole selge, näiteks kuidas avaldaja õigused aitavad üle saada väärtuse lõhest, ehk siis seal on veel küsimärk õhus. ja ehkki me saame aru, et sellest eh, nii-öelda väärtuslõhest on vaja üle saada, siis muusikatööstuse valdkonnas ja eh, online-platvormide puhul tuleb vältida seda, et väiksemate õiguste valdajaid eh, hakatakse kuidagi piirama, kui rääkida nende õiglasest tasustamisest ja lisaks tuleb tagada see, et selles väärtusahelas need, kes loovad kvaliteetset sisu, saaksid ka tasu selle eest, me peame toetama äh, loovust, samuti ka innovatsiooni globaalses digitaalses majanduses. me tahame, kui me räägime tarkvarast, mis tuvastab sisu, siis me ei tohi teha niimoodi, et ähm, inimesed hakkaks vähem looma selle tarkvara olemasolu pärast ning loomulikult õigusi ja kohustusi loojate ja äh, Äh, teenusepakkujate vahel tuleb alati tasakaalustada. ehk siis selle teemaga tuleb edasi tegeleda, ma ootan meie edasiseid arutelusid EMMA-ga ja teiste raportööridega ja variraportööridega, aitäh! aitäh, proua Michals! ja, herzlichen Dank ähm, und aitäh! suur tänu ka raportöörile minu arvates väljapaistvate ettepanekute eest. mul on küll paar märkust kõigepealt. on viimane aeg, et äh, võetakse arvesse ka kultuuritööstusse äh, äh, huvisid autoriõiguste valdkonnas ning te rõhutasite ka, et üksikkasutajatel on ka ette nähtud nüüd äh, nende õiglane koht ning kaitstakse ka nende õigusi. seetõttu toetan seda neljandat sammast raportööri poolt, mis puudutab kasutajate poolt loodud sisu. sest nemad on ka aktiivsed äh, tootjad. meie seisukohalt on nad välja teeninud selle, et neid koheldaks ka võrdselt seda rõhutatakse ka näiteks muudatusettepanekutes viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse. see, et tehakse vahet reklaami ja mitmereklaamilisel sisul, on meie jaoks tähtis. teiseks, toetame me seda, et täpsustatakse seda õiguskindluse teemat, mis puudutab komisjoni poolt ette pandud erandeid äh, hariduse ja kultuuri valdkonnas, äh, pärandi, kultuuripärandi valdkonnas, see puudutab muudatusettepanekut nelikümmend neli, mis, ning see on ka seotud selle andme kaevandamisega ja haridusvaldkonnaga. ma pole aga kindel, kas meie sammudest siin piisab, mis puudutab õiguskindlust õpetajate ja õpetajate jaoks. seega oleks võib-olla mõistlik, et suured õpikukirjastused saaksid ka erandi Äh, et neid mainitaks ka artiklis neli punkt kaks. meie jaoks on oluline, et äh, raportöör näeb ette erandi kultuuripärandi jaoks äh, digitaliseerimise puhul, et seda mainitakse eraldi. ma küll ei saa aru ähm, seda, et tehakse vahet siin salvestamisel seetõttu on meil muudatusettepanek lõikele seitse. see puudutab siis neid elektroonilisi raamatukogusid. kolmandaks. see platvormi mõiste on meie arvates huvitav. see aitab autoriõiguste omanike õigusi tugevdada siis punkt sei-, üksteist, mis puudutab äh, reklaami eesmärgil kasutamist ning seda ajapiirangut kolme aastaga. meie arvates äh, ei ole need kompromissid äh, mõistlikud. komisjon on pressikirjastustele äh, artiklis üksteist äh, laiendanud seda äh, kaitset. aga meil on siin nüüd äh, konflikt uue ja vana meedia vahel, näiteks äh, platvormide ja pressikirjastuste vahel mm, siin kasutatakse argumendina kvaliteetajakirjandust, aga see on tegelikult üsna kehv argument ning äh, siin ei kohelda ajakirjanikke õiglaselt. Google'it ja muid sarnaseid tuleks hakata ka äh, maksustama ning siis äh, tuleb ka otsustada, kuidas eriti väikeseid kirjastusi selle rahaga toetada. meie arvates meie poliitilisi eesmärke siin arvesse ei võeta, Saksamaa on siin näiteks kõige parem näide Google'i puhul. palun hakka lõpetama. jah, artikkel kaksteist, see kompromiss, sellesse suhtun ma ka kriitiliselt. ei tohiks siin viimasele kohale panna autorite seisukohti, aga ma ootan edasisi arutelusid ning koostööd. aitäh! Helga Trüüpel. jaa, thank you. So we all know that we for years jah, suur tänu. ma tean, et juba aastaid on käinud arutelu selle kohta, et kuidas autoriõigusi täpselt reformida, mis oleks parim viis. ja nüüd paistab, et järgmised kümme aastat tuleb hakata tasakaalustama vahendajaid ja autoreid internetis ja see kujutab endast sellist kultuurilist võitlust. ma loodan, et me saame sellest ikka üle meie vaatevinklist tähendab see seda, et me peame leidma tasakaalu, andma rohkem juurdepääsu kasutajatele, see on meie ühine eesmärk ju, muuta sisu kättesaadavamaks, aga samal ajal seista vastu sellele hirmule, ähm, mis puudutab loojaid, sest et neid tuleb piisavalt tasustada ja see peakski olema meie peamine lähenemine äh, autoriõiguste reformimisel. nüüd mõned mõtted ma üldiselt ähm, andmete hankimise või andmete kaevandamise erandite ähm, mõtet toetan, kui see on teaduslikel eesmärkidel, mitte ärilisel eesmärgil. siin ma ei näe vajadust äh, hakata kedagi tasustama, nagu välja pakuti. ja me peaks mõtlema selle peale, kas ka ajakirjanikel peaks olema see võimalus, sellepärast et sageli tahavad ajakirjanikud kasutada äh, Äh, tekste ja tekstide äh, mehaaniliste andmete hankimist, võib-olla peaks seda neile võimaldama. kui rääkida eranditest, siis äh, ma arvan, et oluline on selge õiguslik alus, nagu härra Žilova pakkus välja, siis suletud võrkude tingimuse seadmine oleks siin mõistlik, aga ma arvan, et autoreid peab Ähm, õiglaselt tasustama ja selleks peaks olema kollektiivsed organisatsioonid, kes neid tasusid koguvad. siis, kui rääkida raamatukogudest, arhiividest, siis arvan, et hea on selline uus kollektiivsete litsentside süsteem ja nagu juba välja pakuti, siis võiks seda teha mitte ainult mitteäriliste Ehm, teoste puhul, aga ka selliste teoste puhul, mis ei ole kunagi olnud ärilise eesmärgiga. see võimaldaks kultuuriasutustel digiteerida äh, palju hõlpsamalt. kui rääkida ehm, ühest peamisest probleemist siis paistab, et kuna digiteerimisega on alustatud ja internetis on olemas uued pakkumised, sisuloojad avaldavad internetis digiteeritud ajalehti ja nei-, nende eest ei pea maksma. iseenesest nii paberil kui internetis on seesama äh, sisu kättesaadavalt. nüüd tekib küsimus ärimudeli kohta, et kui internetist saab tasuta seda, mille eest peaks paberil maksma, siis see ei ole jätkusuutlik, see ei toimi. järelikult on vaja mingisugust viisi neid kahte asja omavahel eristada, aga ma ei ole kindel, kas komisjoni ettepanek on siin kõige nutikam lahendus, sellepärast ma praegust ettepanekut ei toeta kui nüüd rääkida sellest väärtuse lõhest, siis ma olen nõus, et see on olemas. aga ma arvan, et on vaja mingisugust muud süsteemi kui see, millest praegu räägitakse, mis puudutab kasutajate loodud sisu. võiks olla selline kahetasemeline süsteem kui teha erand kasutajate loodava sisu kohta, siis peaks selle eest ka õiglast tasu maksma. jah, nagu öeldud, on vaja paremat juurdepääsu, selget õiguslikku alust öelda välja, mis on eh, kasutajate poolt loodud sisu puhul muutunud, siis ma arvan, et neile oleks vaja mingisugust kollektiivset organisatsiooni, mis nende nimel tasusid korjab. ja siis teine tasand, mis ei puudutaks ainult kasu, eh, kasutajate loodud sisu aga tuleb arvesse võtta ka seda, et internetiteenuse pakkujatel on aktiivne roll, mis tähendab, et neil peaks olema kohustus kasutada litsentsi. toetan Panorama eh, erandit artikli kaheteist kohta võin öelda, et on hea, et kasutatakse sõnastust shall, peab, liikmesriigid peavad eh, selgelt tagama, et avaldajad oleks osa eh, väärtusahelast, mis tähendab, et nad peavad olema osa sellest tasude süsteemist. artiklite neliteist ja viisteist kohta ütleksin, et autorid peaks olema paremas läbirääkimispositsioonis ja et kõik kasutajad peaksid võimalusel saama äh, õiglast tasu, olgu see siis digitaalne sisu või mitte ja ma tahaks ka seda selle reformi puhul näha. aitäh! ma pean siin olema karmim, sest meil on veel paar päevakorrapunkti ning kell üks kaksteist kohtume Noortefoorumiga. ja me ei taha ju seda Noortefoorumi arutelu aega väga kärpida. proua Küld, ENF-i nimel. räägin väga kiiresti, kuna meie oleme üsnagi hämmeldunud see on üsnagi hea raport, sellepärast oleme üllatunud ning oleme muidugi Euroopa harmoneerimise vastu ja ma arvan, et piisab sellest, mis juba praegu olemas on, siin on mõningad ettepanekud, mis meile tunduvad aktsepteeritavad, eriti kui võtame arvesse ühest küljest äh, autoriõiguste, teisest küljest tarbijate õiguste kaitsmisest ja Äh, ei taha mingeid erandeid praegusetele autoriõigustele ja loomulikult soovime teha mõningaid ettepanekuid, mida niikuinii vastu ei võeta, nagu ikka, aga me ikkagi need esitame. aitäh! nüüd järgmised sõnasoovijad Meri Haanipool. suur tänu, esimees tänan ka raportööri väga hea raporti kohta nii keerulisel teemal. mina tahaksin veel mõtted, mõned mõtted lisada. esiteks ma arvan, et komisjon on siin teinud head tööd ja nad on ka palju aega selle kallal töötanud. ma olen nõus äh, proua Trüppeliga, et tuleb leida tasakaal kasutajate õiguste vahel, kasutajate soovide vahel, aga ka selle vahel, mida autorid, loojad ja tootjad soovivad näha. ma arvan, et väga oluline on seda silmas pidada, kui me neid küsimusi analüüsime. esiteks, see väärtuste lõhe platvormide puhul artikkel kolmteist. see, kuidas platvormid toimivad, see, kuidas Youtube ja teised suured platvormid toimivad, on paljude jaoks meist äh, olnud suur murekoht eriti just muusikatööstuse sisuloojate puhul, aga ka mitte nende puhul ainult ähm, on siin probleem, sellepärast et nad ei saa piisavalt tasu selle eest, mida nad Youtube'is avaldavad või ka teistes platvormidel ähm,. ehk siis kogu see platvormide küsimus, see, kuidas nad toimivad, peab olema üks põhiküsimus, mida me siin praegu arutame ma tahaksin minna pisut kaugemalegi, ma olen täiesti nõus litsentsidega, aga meie kui seadusandjad peame seda teemat lähemalt analüüsima ja võib-olla näiteks pakkuma välja mingisugused juhised, mingisuguse reeglistiku platvormide jaoks see mõte ulatub ju kaugemalegi kui autoriõigused. praegu on meil võimalus parlamendi ja komisjonina vaadata, millised on need viimased arengud ja näha, et võib-olla me ei ole jõudnud päris sellisesse olukorda, mis kõiki asjasse puutuvaid isikuid soosiks. kui rääkida avaldajate õigustest artiklist üksteist, siis eh, siin on tekkimas suur murekoht. mina olen pidanud Ühendkuningriigi ajakirjanike, ajalehtedega arutelusid, kes on selle tõttu väga mures seda kusjuures Brexitit arvesse võtmata. me peame toetama trükimeediat ja trükimeedia avalikkust, avaldajaid. ma saan aru, et maailm liigub edasi, aga siiski seda, neid tuleb kaitsta ja tuleb mõelda sellele, kuidas inimesed oma uudised saavad ja kust nad need saavad, seetõttu avaldajate õigused on väga olulised. nüüd, kui rääkida internetiteenuse pakkujatest, siis ma arvan, et ka nemad peavad siia olema kaasatud, sellepärast et nemad on siin keskse tähtsusega ja ma arvan, et nad ei ole piisavalt täitnud neid kohustusi või seda vastutust, mis neil meie meelest peaks olema. ehk siis need teemad tuleks ka siin pardale võtta. ma arvan, et tegemist on hea algusega ja kindlasti tuleb palju muudatusettepanekuid. aitäh, Meri. Silvia Koosta, maksimaalselt kolm minutit. suur tänu arvan, et on oluline rõhutada seda, mida kolleegid juba on öelnud, et ähm, komisjoni ettepanek eelkõige on, ähm, seisneb selles, et äh, tuleb laiendada olemasolevaid er erandeid ning samuti ka mittekommertsiaalseid äh, sisuavaldusi, eriti selles, mis puudutab teadusuuringute toetamist. muidu on see äh, raport on äärmiselt hästi tasakaalustatud, hästi koostatud ning ähm, eriti hästi see tasakaalustab ähm, õiguste kaitset nii autorite kui tarbijate äh, juures. Äh, mulle tundub sedasi, et äh, näiteks põhjenduspunktis kolmkümmend kaheksa tehti samme edasi just vastutuse küsimustes, vahendajate vastutuse küsimuses ning härra Joar võttis mitte ainult põhjenduspunktides, ka tekstis arvesse seda, et selle teema juures on oluline teada, milline eh, eh, mõlemal teksti vaja tugevdada ja millal mitte. vastasel korral võib tekkida oht, et et eh, võib tekkida tasakaalustamatus erinevate osapoolte vahel. ning teine oluline küsimus puudutab kohustuslikke erandeid sisu küsimustes ja siin on äh, oluline mitte toetada piraatluse legaliseerimist. arvesse tuleb võtta iga erineva valdkonna spetsiifilisust erinevate sisude juures ja e, tuleb vaadata, millistel puhkudel on vaja eelkõige kaitsta autorite õigusi ja millal mitte. E, oluline on reageerida, võttes arvesse praegu juba olemasolevaid autoriõigusi aitäh. Luigi Morgano. suur tänu, ma räägin väga kiiresti, sest väga palju on asja põhjalikult arutatud. paljud küsimused on ähm, juba esile kerkinud, ma tahaks öelda ainult ettevaatust sellises tekstis nagu see, ei tohi sellega seoses tekkides vaidlusküsimusi see ei tohi vastu minna rahvusvahelise eh, eh, autoriõigusega, copyrighti õigusega ning eh, sa ja teiste rahvusvaheliste lepingutega, sest olemas on juba tekste, mis on täiesti piisavad ja ka e-kaubandusdirektiiv, mis tegeleb passiivseid automaatseid väga tehnilisi aspekte. siin on veel teisigi küsimusi, tahaksin öelda lihtsalt ettevaatust ühe andmega. E, minu meelest on see täna hommikul juba korraks välja öeldud proua Trüppeli poolt, kui räägiti kollektiivlitsentsidest, e, mis puudutas e, võimalust raamatukogudel raamatukogudel või teistel sellistel avalikel asutustel eh, kasutusõigust hankida ja siin on veel üks eh, kommentaar, mis puudutab põhjenduspunkti. Eh, ma ühte põhjenduspunktidest, ma, see puudutab eelnevat nõusolekut. ma tahaks ka siin hoiatada, et ei tohi tekitada uut põhjust äh, vaidlusküsimuste tekitamiseks me peame mõtlema selle peale, mida me kvantitatiivselt silmas peame eh, <clears throat> just sellistes valdkondades ning veel viimane küsimus, mis eh, siin on räägitud eh, näiteks panoraamoõigusest ja õigusest fotografeerida. võib-olla oleks mõistlikum rääkida mitte niivõrd Eh, eh, mitte, mitte niivõrd sellest, kas on õigust eh, või soovi saada kami, kasumit, vaid lihtsalt sellest, kellele kuulub see imagoõigus sellel puhul. aitäh, Sabine Ferran. sooviksin lühidalt mainida kahte aspekti, aga tõesti väga lühidalt. kõigepealt see kasutajate loodud sisu ja selle erand me peame loomulikult ettevaatlikud olema, et mida see, see kasutaja loodud sisu üldse tähendab. kui mingisuguseid lugu, muusikalugusid või filme lihtsalt eh, laetakse üles internetti, siis see ei ole kasutaja loodud sisu, vaid kasutaja levitatud sisu, ehk siis me peame olema ettevaatlikud. kui kasutatakse mingisugust teise looja teose osa, et enda öö, eh, öö, eh, teost luua, siis see on teine lugu, seega me peame siin väga selge definitsiooni paika panema. nagu Silvia Kosta täiesti õigesti kardab, et me siin hakkame toetama piraatlust, ehk siis peame olema ettevaatlikud. teiseks, trükipressi õigused, me me peame silmas pidama aluspõhimõtteid sellel teemal, võttes arvesse ka härra Žulov seisukohti. miks on siis kirjastustel ainult kolm aastat see õigus ning teistel piiramatu aeg? me me peame vahet, kus, kus on siis vaja see erinevus mingisugusel veebiajakirjal või öö, trükitud ajakirjal? minu arvates siin võib tekkida väga suur probleem. see on seotud ka muude õigustega ning selle üle tuleb pikalt veel arutada sest ma arvan, et me peame siin öö, looma sellise vundamendi autoriõiguste puhul öö, selle jaoks, et meil ka tulevikus oleks mõistlik öö, ja kvaliteetne ajakirjandus, et ajakirjanikel oleks ka motivatsioone artikleid kirjutada sest muidu on nendel kirjastustel olukord väga ebakindel. aitäh, komisjon. kas te soovite ka sõna võtta selle arutelu puhul uh,? Would... jah, tänan, proua. Not, not longer than four minutes. Yeah, yeah, of course I will be. mitte üle nelja minuti, ütleb proua esimees. aitäh täname raportööri arvamuse projekti eest ja täname ka äh, komisjoni selle huvitava arutelu eest, mille te äsja maha pidasite. kui nüüd rääkida sellest ettepanekust, siis tegemist on väga olulise ettepanekuga autoriõiguste reformi ja kaasajastamise osas. neljateistkümnendal septembril vastu võetud arvamusega koosmõjus. nagu mitmed saadikud ütlesid, siis see raport raport käsitleb mitmeid olulisi keerulisi teemasid. me saame aru, et Euroopa Liidus tekitab see palju arutelusid ja kindlasti ka nõukogus. saan aru, et praegu oleme veel arutelude esmases faasis ja tõepoolest kultuurikomisjon on esimene, kes on välja tulnud arvamuse projektiga. mul on väga hea meel näha seda, et arutelud toimuvad ja meile meeldib väga see, mil määral raportöör on pingutanud selleks, et teatud ettepaneku aspekte selgitada, loomulikult selgust saab rohkem olla ja me oleme igati avatud sellele arutelule, mis puudutab seda, kuidas tekitada rohkem selgust nende uute reeglite puhul, mille me oleme välja pakkunud, sest loomulikult me tahame, et kasutajate, õiguste omajate, kõigil turul osalejate puhul oleks olemas õigusselgus kui räägitakse autoriõigusega kaitstud materjalist. ma saan aru ka, et raportis on mõned elemendid, mida komisjoni ettepanekus ei olnud ja siinkohal me tuletame teile meelde äh, komisjoni lähenemist eranditele, sellepärast et uued elemendid on just erandite valdkonnas. me oleme võtnud konkreetselt sihikule sellised erandid, millel on konkreetne eesmärk täita mingeid kindlaid eesmärke, näiteks äh, kultuuripärandi säilitamine, äh, eesmärgid hariduse valdkonnas ja nii edasi. kui rääkida nende erandite digitaalsest piiriülesest mõjust, mis praeguses õiguslikus raamistikus ei ole selge, siis siin me ütleme välja, et on olemas võimalus suurendada olemasolevat harmoneerimist selleks, et võimaldada digitaalses keskkonnas kasutajate loodud sisu kaitset ja me leiame, et see aitaks digitaalsel ühtsel turul paremini toimida, aitäh! aitäh! härra Žulo, soovite ka veel sõna? suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada kõiki variraportööre, kes sõna võtsid ja ka teisi kolleege, kes äh, Ehm, oma mõtteid jagasid äh, oma sõnavõttude käigus. tahaksin mm, täpsustada, et äh, nende prioriteetid ja eesmärgid on äärmiselt olulised. Äh, teema on ju väga tähtis, väga keeruline. ma täheldan ka seda, et mõningad tähelepanekud langevad kokku paljud ning arvamused sarnanevad teise, teisele, see on hea lähtekoht, igatahes oleme täielikult valmis arutelu jätkama variraportööridega ja kõigi nendega, kes soovivad äh, anda oma panuse selle tekstiga edasiliikumiseks. Äh, teema on äärmiselt oluline, eesmärgiks äh, on saavutada kvaliteetne dokument, mis oleks ka Regionaalarengu Komisjonis ähm, kasutatav, nii et suur tänu teile Eh, ja ootame huviga edasist, aitäh. ja, vielen herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen und aitäh, ma soovin teile ja variraportööridele äh, äh, head kompromissivalmidust ning loomingulisust nendel väga keerulistel teemadel. arutelu juba näitas, et äh, seisukohtade spekter on lai ja meil ootavad ees veel põnevad arutelud. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kordan üle, on üheksas märts kell neliteist ning hääletus peaks toimuma komisjonis maikuus. palju edu! järgmine päevakorrapunkt üksteist. see on järgmine osa sellest suurest copyrighti paketist me räägime siin autoriõigustest ja sellega kaasnevatest õigustest, mis puudutavad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning tele- ja raadiosaadete taasedastamise korda. ning ma ise olen raportöör. ennem kui ma toon peamised aspektid äh, raportist välja, siis me kasutame siin artiklit viiskümmend neli kodukorrast koos juuriga ja me oleme praktiliselt võrdsed partnerid juuriga antud teemal. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes märts kell neliteist. teen siis lühikese sissejuhatuse oma raportile. see määruse ettepanek on osa sellest autoriõiguste paketist, mille Ehm, komisjon kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta septembris ehm, ette pani ning nagu öeldud, kasutame siin juuriga koostööks artiklit viiskümmend neli. määrus peamiselt tegeleb küsimusega, kas ja kuidas ehm, internetipõhist piiriülest ülekannet ringhäälingute poolt saab võrdsustada kaabel- ja satelliitülekannetega tuleb laiendada senist määrustikku ning selleks kasutab komisjon määrust eh, et kaasata ka siis satelliidi ja kaabelülekanded, siin võib muidugi ka kritiseerida seda õiguslikku alust, võib, oleks võinud võib-olla kasutada ka muid vahendeid, näiteks direktiivi, aga aga komisjon otsustas määruse kasuks ning äh, parlament peab nüüd sellega leppima. mis puudutab äh, online äh, ülekandeid ja selle seost satelliitülekannete päritolumaa põhimõttega, siis siis see tuleb võrdsustada. see on, loomulikult autoriõigustest räägitakse suure kirglikkusega, meil on ju soov anda lisaväärtust selle määrusega, mõned soovivad jääda kindlaks päritolumaa põhimõttele, mõned ei soovi kaasata absoluutselt kaabelülekandeid ehk siis te võite näha, et siin on ka see aru, arvamuste spekter väga lai. arutelu on nii kirglik sellepärast, et öö, öö, kriitikud tunnevad, et territoriaalsuse põhimõte on ohus. jah, siin öö, öö, võideldakse eksklusiivsuse ja territoriaalsuse põhimõtte vastu aga digitaalses maailmas äh, peame me ju edasi elama ning see tähendab, et äh, eksklusiivsuse ja territoriaalsuse põhimõte ei saa piiramatult edasi kehtida. kui me soovime kompromissitult territoriaalsust ja äh, eksklusiivsuspõhimõtet kaitsta, siis ei jõua me kuskile, kaotame pigem päris palju ning komisjon minu arvates üritab oma ettepanekuga leida mingisugust keskteed, vähemalt leida sellist üleminekurežiimi, ning saavutada tasakaalu. mina üritan ka just äh, toetada sellist üleminekuperioodi territoriaalsed õigused on endiselt võimalikud, aga peab olema ka võimalik äh, luua uus süsteem taasedastamiseks ning me peaksime vähemalt kuidagi muutma neid kahte põhimõtet, looma mingisugused äh, erandivõimalused. leian ka, et minu arvates see autoriõigustel põhinev süsteem ei ole mõistlik. ning otsustav peab siin olema pigem öö, äh, öö, äh, et me et me võtame arvesse seda, et näiteks noored inimesed pigem kasutavad äh, online teenuseid, äh, ei vaata reaalajas äh, saateid. ja me peame ju ka tagama vaba juurdepääsu internetile. avatud interneti puhul on meil juba äh, astutud samme piiriülesele teenuse pakkumisele. suletud süsteem aga pärsiks meie loomingulist äh, äh, tegevust ning selle jõudmist laiema avalikkuse ette lõpetuseks rõhutatakse siin veel, et määrus ei riku territoriaalsuse ning lepingute põhimõtet. tootjad on tundnud muret, et see justkui äh, rikub seda lepinguvabaduse põhimõtet, aga komisjon oma õiguslikus tekstis on väga selgelt äh, öelnud, et see lepinguvabaduse põhimõte jääb igal juhul alles ning on võimalus sõlmida lepinguid, kus kehtestatakse endiselt seda, see territoriaalse eksklusiivsuse põhimõte. siin on minu arvates õiguslikult asi täiesti selge. ning siis praktiline praktiline äh, äh, kasutus tähendab seda, et meil on integreeritud äh, lepingute mudel, seda on kasutatud Skandinaavias suurepäraselt, see on hea alus meie edasiseks tööks. ja nagu öeldud, võib-olla peaksime Euroopas natukene seda süsteemi ühtlustama, et kasutajad igal pool seda saaksid kasutada. minu arvates on see hea. eesmärk. Te mäletate kindlasti, et mandaadi alguses peeti intensiivseid arutelusid selle geoblokeeringu teemal, eriti audiovisuaalse sisu puhul, minu arvates on komisjon leidnud väga hea kesktee, ühelt poolt siis Äh, täielik geoblokeeringu keelamine ning teiselt poolt siis äh, teenuste ja lepingute vabadus. minu arvates on siin loodud täiesti mõistlik süsteem ning äh, äh, siin on võetud arvesse ka seda taas äh, edastamise õigust nii satelliitide kui kaabel Äh, äh, kaabelülekande puhul. minu arvates tuleks ka geoblokeeringut vähemalt natukenegi leevendada, ilma et äh, rikutaks autoriõigusi. mul on, ma ootan nüüd ka põnevat arutelu variraportööridega ning loodetavasti saab viljakas arutelu olema ka koostöös juurikomisjoniga me peame ju kaitsta nii, kaitsma nii tarbijaid kui ka tootjaid, me peame leidma mõistliku tasakaalu. et äh, dig-, digitaliseerimist saaks levitada üle terve siseturu, nii et oleks kaitstud kõikide õigused. suur tänu ning ootan edasist arutelu nüüd saavad sõna variraportöörid. härra Ventat ei ole kohal. härra Venta asemel, palun. E, chciałem bardzo przeprosić za nieobecność pana posła. Soovin e, vabandada härra Venta nimel. ta on praegu TV-komisjoni koordinaatorite koosolekul, ta ei saa kahes kohas korraga olla ehk siis ta palus mul kanda ette oma kirjalik arvamus. kuna aega on vähe, siis ähm, edastan tema arvamused väga põgusalt. esiteks, härra Venta on mures raporti nende osade suhtes, kus tahetakse päritoluriigi põhimõtet rakendada kõikide äh, Ähm, ülekannete tegejate puhul. see, et autoriõiguste puhul ei ole enam territoriaalsuse põhimõtet ja et luuakse Euroopa-ülene litsents, see laiendab nii geograafilist kohaldamisala ja see võib, võib suurendada neid kulusid, mida hakkavad kandma tarbijad. samuti võib juhtuda see, et sisu ei ole enam nii mitmekesine et see ampluaa väheneb. kolmandaks, härra Venta viitab sellele, et väiksemate liikmesriikide keeled äh, jäävad kõrvaliseks. eriti olukorras, mil teenusepakkujad kasutavad just teatud infosisu internetis. siin on sellist sidusust puudu kui me näiteks edendame siin Loova Euroopa programmi või anname välja Luksi auhinda, aga samal ajal eemaldume territoriaalsuse põhimõttest. järgmine kommentaar puudutab äh, sisu turundamist tarbijatele. kui inimesed otsivad internetis mingisugust sisu, siis see võib viia sellisesse olukorda meie välja pakutud lahenduste tõttu, et seda sisu tegelikult piiratakse, eriti just teatud tarbijate puhul. ja viimane kommentaar puudutab teatud riske kogu audiovisuaalsektori äh, valdkonnas kõikide liikmesriikide jaoks. härra Venta osutab sellele, et kogu määrust on vaja sisukamalt analüüsida. sealhulgas tuleb analüüsida audiovisuaalõiguste väärtusi ja seda, et sisu oleks mitmekesine ja kuidas seda sisu internetis levitatakse. samuti tuleb silmas pidada äh, tasulise sisu reguleerimist, sellepärast et see võib hakata mõjutama lepinguvabadust. ja kokkuvõtteks härra Venta viitab sellele, et kui litsentse välja pakutud juhtudel laiendada siis seda peaks tegema väga ettevaatlikult. sellele peaks eelnema konsultatsioonid kõige tähtsamate organisatsioonidega liikmesriikides ja arvesse tuleks võtta nii tarbijate kui autorite ähm, õigusi, sellepärast et praegu on territoriaalsuse põhimõtte kasutamine palju parem aitäh. Angulo. Uh, suur tänu, proua esimees. alustuseks toon välja selle, et uh, ECR toetab DSM direktiivi eesmärki võimaldada juurdepääsu seaduslikult levivale teabele kogu uh, ühisturul audiovisuaalsektoris ja kultuurisektoris. ma olen palju kohtunud tööstuse esindajatega, ja AWS-i ja autoriõiguste puhul on juba nõnda, et praegu online-platvormid äh, edendavad seda, et Euroopa teosed jõuaks nii paljude inimeste juurde kui võimalik. küll aga DSM direktiivist tuleneb see, et äh, sisu ostes internetis tuleb ka arvesse võtta õiguste omajate õigusi. ehk siis meie eesmärk äh, või meie seisukoht on see, et AWS-i äh, keskmes peaks olema päritoluriigi põhimõte, siis tuleb välja, et äh, SATKAB määrus hakkab rohkem õigusi andma ähm, kõrvalistele isikutele, aga seda ei ole tegelikult vaja, sellepärast et praegu olemasolev autoriõigus juba reguleerib seda. ehk siis me pakuksime välja, et kui keegi omandab õigusi siis see peab olema põhjendatud. lisaks on väga oluline, et territoriaalne eksklusiivsus säiliks ja et kultuuriline mitmekesisus ei ole midagi sellist, mida surutakse liikmesriikidele peale, sest et see võiks mõjutada nende kultuurilist identiteeti ja piirata tarbijate valikuvabadusi. et paistab, et territoriaalse eksklusiivsuse puhul tekib konflikt Euroopa Liidu eesmärgiga tagada kultuurilist mitmekesisust. kohalikud esindajad peavad saama teatud teabe oma piirkonnale kohaldada. samuti komisjon soovib siin eh, õõnestada lepinguvabaduse põhimõtet, näiteks tasulise sisu puhul hakkab see seda mõjutama ning igasuguse litsentsitud sisu puhul, kui hakatakse lähtuma territoriaalsuse, eksklusiivsuse põhimõttest, siis see hakkab samuti õigusi mõjutama, ehk siis me ei peaks hakkama enne kogu teabe nägemist tegema selliseid radikaalseid muudatusi. Thank you very much. Frau Bilde, möchten Sie? Merci, madame me oleme selle ette vastu, ettepaneku vastu, oleme ka raporti projekti vastu, sest see paneb, saadab ohtu territoriaalsusprintsiibi ning kahjustab liikmesriikide kultuuripoliitikat. me oleme juba eelnevalt äh, väljendanud vastumeelsust äh, päritoluriigi printsiibi vastu, mis tekitab sotsiaalset dumpingut ning me toetame pigem äh, sihtriigi äh, teemalist ettepanekut. me meenutaksime proua esimehele seda, et äh, te olete Saksamaa, Saksamaa Rahvusringhäälingu juhatuse liige, seega ei ole te erapooletu. aitäh, rohkem sõnasoove ei ole, aga Helga Trüppel Yes, uh, I am not the green shadow, I just mina ei ole roheliste variraportöör, aga mul on siiski mõned kommentaarid. ma olen enam-vähem toetanud kapsati reformi selleks, et rohkemad isikud saaksid pakkuda oma teenuseid ja nende teenustele oleks juurdepääs aga pärast kõnelusi filmitootjatega ja kultuuriinimestega olen ma jõudnud seisukohale, et me ei tohi hakata ohustama nende ärimudelit ja me peame olema väga ettevaatlikud eksklusiivsuse ja territoriaalsuse puhul. Petra, ma olen sinuga nõus, et tõepoolest, digiteerimise tõttu on kõik muutumas ja see tähendab, et me peame muidugi sellega kaasa minema, aga tuleb ka seada tingimusi väga selgelt tuleb välja öelda, et me ei survesta kedagi kasutama Euroopa, üle-euroopalisi litsentse, et austatakse kultuurilist mitmekesisust ja on tõde, et komisjoni ettepanek ei ole suunatud lepinguvabaduse põhimõtte vastu, aga siin on siiski selline risk, et võimalus sellest, sellel teemal läbi rääkida hakkab olema piiratud ja seda ma ei taha küll näha. ehk siis üldiselt ma olen nõus äh, kollektiivse litsentsimise asjus, aga mul ei ole veel lõplikku vastust. ma pean ütlema, et me peame olema ettevaatlikud, me ei tohi ohustada kultuurilist mitmekesisust, sest see pole meie eesmärk, ehk tuleb leida teatud tasakaal, aitäh ja, vielen herzlichen Dank. aitäh, Silvia Kosta. Ringrazio naturalmente relatrice perché non è. ma tahaks öelda, et teema on väga keeruline, raske on leida tasakaalu ja hindan teie jõupingutusi, tahaksin paluda ettevaatusele. et tean, et äh, siin on oldud väga kriitilised komisjoni ettepaneku suhtes ja samuti äh, on väljendud ähm, muret Euroopa audiovisuaalsektori olukorra ja autorite pärast äh, ning äh, näiteks on räägitud kaasaskantavate õiguste äh, puudutavast problemaatikast ja oleme näiteks laiendusõiguse kasutust võim-, suhteliselt palju kärpinud ning peaks mõtlema ka selle peale, milline mõju on väärtusahelale sellistel otsustel, mis on seotud territoriaalsusküsimusega, ma saan aru muidugi vajadusest äh, laiendada piiriülest kasutust äh, ning äh, ligipääsu aksessuaarteenustele, kuid samas see võib tekitada reaalse võimaluse, et, et ei ole võimalik äh, kollektiivlepinguid laiendada autoritele ja tootjatele, sisutootjatele ning äh, see on teema, mis on äärmiselt tundlik ja mida tuleks ettevaatlikult käsitleda. aitäh, kas komisjon soovib sõna, palun? Thank you very much, uh, madam. suur tänu, proua esimees. väga põgusalt käin korraks üle selle, et see ettepanek on väga oluline Euroopa Komisjoni jaoks. see võimaldab piiriülest juurdepääsu tele- ja raadioprogrammidele. see on selline võimaldav meede, mille eesmärk ongi võimaldada rohkem piiriülest juurdepääsu sellisele sisule ja selle ettepaneku eesmärk on edendada kultuurilise sisu levitamist üle piiride ja ka teabe levitamist mis on teatud programmide osa ja ma leian, et see on oluline eesmärk ja see kuulub digitaalse ühtse turu juurde. raportööri arvamuse projekt on meie meelest positiivne komisjoni ettepaneku suhtes, me näeme ka, et teatud valdkondades minnakse raporti projektis kaugemalegi, laiendatakse teatud põhimõtteid ja me ootame seda, et teie arutelud kestaksid, kuulame teid ja ootame täiendavaid arutelusid. suur tänu! aitäh teile, aitäh ka kõikide arvamuste eest, minu poolt veel paar kommentaari. sooviksin teile teada anda, et see äh, tasuline televisioon ei kuulu selle äh, äh, direktiivi alla me räägime siin äh, tasuta juurdepääsetavast äh, sisust, äh, mis on abonementidega inimestele juurdepääsetav. see, mida kolleeg Venta mainis, see, seda mina igal juhul ei leia siit direktiivist. see, mida Helga Trüüpel mainis, jah, ka minu jaoks on oluline, et me üritame siin leida hea tasakaalu loomulikult olen rääkinud ka tootjatega, kes leiavad justkui, et peaks olema eesmärk siis, et osta üks, aga saad kakskümmend kaheksa. aga siin on oluline just see lepinguvabaduse põhimõte, et lepingud sõlmivad pooled saavad kehtestada territoriaalsuse põhimõte see öö, tuleb siia selgelt, üheselt mõistetavalt sisse kirjutada ja ei saa lubada ka olukorda, kus äh, Ringhääling keelab mõne äh, saate edastamist, aga teine, teises liikmesriigis seda ikkagi tehakse. seetõttu on esitatud ka muudatusettepanek kaksteist, mis välistab sellise olukorra. et see määrus ei ole, äh, ei kehti öö, siis, kui öö, äh, öö, äh, sihtgrupp ongi kuskil äh, teises liikmesriigis. minu jaoks on oluline siin kaitsta ka autoriõigusi, me peame ju saavutama digitaalse siseturu audiovisuaalsele meediale, ilma et me rikuksime lepinguvabaduse põhimõtet, kahjustaksime tootjaid me peame kaitsma ka ju mitmekesisust Euroopas, sest ei saa lubada olukorda, et äh, lõpetatakse tootmine, sest see ei ole enam tasuv. me peame siin olema väga ettevaatlikud. ma olen seda äh, üritanud teha, aga loomulikult olen ma teie äh, nõuannete eest ka väga tänulik ning ootan väga koostööd variraportööridega muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes märts äh, kell neliteist ning ka selle raporti üle hääletame me neljandal mail. loodetavasti saab meie koostöö ka selles küsimuses Juuriga olema hea. aitäh selle arutelu eest ning nüüd peaaegu õigeaegselt jõuame päevakorrapunkt kaksteist juurde. see räägib EFSi rakendamisest, Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamisest. raportöör on Jill Evans, ennem kui ma temale sõna annan, teile teadmiseks, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas märts kell üksteist juhtivaks komisjoniks on EKON, aga ma loodan väga, et äh, EKON võtab arvesse ka seda, mis EFSi jaoks meile, EFSi puhul meile, äh, kultuurikomisjonile oluline on, et ka loovtööstus saaks EFSist kasu ning äh, loodetavasti meie ettepanekuid võetakse EKONis ka arvesse. ja sõna saabki raportöör proua Evans. Thank you very much, Chair. suur tänu, proua esimees. nagu te ütlesite, siis väga oluline on seda vaadata eh, just meie pädevuse eh, vaatevinklist Junckeri plaanis on tegemist olulise osaga selleks, et toetada suuri, väärtuslikke, aga ka riskantseid projekte. Euroopa Investeerimispank äh, läheb lõpuks kasutusse, selle asemel, et me kasinusmeetmeid aastaid ja aastaid kasutaks kui nüüd rääkida meie komisjoni lähenemisest, siis me ei räägi konkreetselt ettepanekutest, vaid sellest, kuidas seda rakendada, sellepärast et ähm, eelarve muutmine ja muu selline ei mõjuta seda, kas kultuuri- ja loomesektor võiks meetmetest kasu saada või mitte. aga esiteks me vaatasime äh, rahastusest kasusaajate kogemusi ja esimesena jäi mulle silma see, et ainult väike osa sellest tohutust rahastusest, mis on kättesaadav, ainult väga väike osa läks kultuuri- ja haridussektoritele. kohtusin mitmete sidusrühmadega, eh, sealhulgas ka näiteks eh, investeerimispangaga, ülikoolide eh, ühinguga, komisjoniga ja tuli välja, et sidusrühmad isegi ei teadnud, mis asi EFSI on ja mida see nende sektorile pakkuda saaks. nüüd see ei tähenda seda, et huvi poleks olnud, ei, huvi oli väga paljugi äh, selle rahastuse suhtes, mis on olemas, aga kommunikatsiooni ja mm, selle tutvustamise suhtes oli puudujääke ma pakuksingi välja, et kommunikatsiooni tuleb parendada ja lisaks tuleb see kohandada sektori vajadustele. sellepärast, et ehkki edusamme on tehtud, ähm, komisjon ja investeerimispank on teinud edusamme selle skeemi eden-, äh, tutvustamisel kõigile sidusrühmadele, siis siiski sellegipoolest see ei jõudnud kultuurisektorini. aga me peame vaatama, kuidas seda teha ja tuleb mõelda ka liikmesriikide vajadustele. samuti, ehkki oli selge, et EFSit saab kultuurisektoris vahel kasutada, siis eh, haridussektorisse see ei kõlba, sellepärast et eh, ülikoolid paljudes liikmesriikides ei tohi raha laenata, mis tähendab seda, et nad ei, neil ei ole juurdepääsu sellele rahastusele. juba protsessi alguses me rääkisime sellest ja meile kinnitati, et ähm, ülikoolid ei kaota selle tõttu, et Horisont kahe tuhande kahekümne rahastust vähendatakse, et EFSI kaudu jõuab see raha ikka nende juurde. aga tegelikult see raha ei ole nendeni jõudnud Äh, mis Horisont kahe tuhande kahekümnest ära võeti. seega ma pakuksin välja, et rahastus toodaks tagasi Horisont kahe tuhande kahekümne juurde, sest ülikoolide sektor on ka seda soovinud, sest nad on näinud, et praegu oleks nad kehvemas olukorras. EFSI on muidugi väga noor, aga siiski tuleb arvesse võtta, et tegemist peaks olema sellise lisameetmega. ja ma olen välja pakkunud, et peaks olema rohkem sünergiat teiste programmidega, eriti Ähm, Creative Europe'iga ning komisjon peaks juba praegu tegema äh, teatud rahastuse kättesaadavaks, äh, sest sellel oleks suur mõju. samuti Euroopa investeeringute nõuandmise puhul peaks tegema rohkem pingutusi selleks, et kultuuri- ja haridussektorid oleksid rohkem teadlikud kõikidest meetmetest, sest tuleb välja, et ehkki meetmed on ette nähtud, siis sektor ei tea, et need meetmed on olemas. EFSI ehm, on muidugi noor projekt ja ma ei taha olla tohutult kriitiline, aga kui võtta arvesse seda tööd, mida meie kultuuri- ja haridussektoris teeme, siis eh, tegelikult tuleb need seisukohad tugevalt välja öelda ja ootan ka kolleegide kommentaare, aitäh! ja, vielen herzlichen Dank! aitäh! nüüd variraportöörid. ja esimesena härra Stojevski. Bardzo dziękuję. Bardzo mnie cieszy wyrażona... Suur tänu. tervitan raportööri arvamust. Need eesmärgid on tõesti kultuurikomisjoni eesmärgid esiteks ähm, viitame me kogu programmi puudustele. justkui soovitaks kultuuri jätta loovast Euroopast kõrvale. ma ei pea silmas loovat Euroopat kui seda programmi, aga, aga laiemalt. tuletan teile meelde seda, et meie komisjon suutis jõuda sellise olukorrani, kus EFSI lõpuks ulatub nende valdkondadeni, mille eest me vastutame, kultuur, haridus ja loometegevus. selle osakaal on muidugi väga väike, ainult mõned protsendid, neli protsenti, kui täpselt öelda, kogu EFSI rahastusest, aga siiski kultuur on nüüd osa EFSI-st. rõhutame ka seda, et rahastuse äravõtmine Horisont kahe tuhande kahekümnelt viib selleni, et osa ülikoolidest ei saa selles programmis osaleda, mis paneb nad kehvemasse olukorda, nagu juba raportöör ütles ehm, mõned hetked tagasi. mida siis siin rõhutama peaks? EFSi rakendamisel tulevikus tuleb teha täiendavaid pingutusi selleks, et seda rakendataks tasakaalukamalt, nii geograafilises mõttes kui ka nende sektorite mõttes, milleni EFSI ulatub. tuleb osutada sellele, et ähm, kommunikatsioon saaks olla parem ja ka investeeringute nõuandekeskus saaks luua teatud platvormi selle teadlikkuse tõstmiseks ka need mõtted on raportis juba olemas ja mul oli hea meel neid lugeda. meie komisjonis kokkuvõtteks võib öelda, et me oleme kõik nõus sellega, et investeeringud kultuuri, loometegevusse, need investeeringud on kasulikud, need toovad kasu liikmesriikide eelarvetele ja Euroopa Liidu eelarvele. seega loometegevuse edendamine eh, Euroopas on üks olulisemaid investeeringuid, mida saab teha. ja meie olemegi need saadikud, kes kõnelevad nende sektorite eest selles programmis, sest programm peaks olema laiaulatuslikum ja täpsem ja parema geograafilise kattuvusega. suur tänu, sotsiaaldemokraatide nimel olen mina variraportöör ütlen ka lühidalt paar sõna. ma olen täiesti nõus sellega, mida raportöör on ette pannud. ta on kõikides punktides täpselt naelapea pihta tabanud. me teame ka, et, et see, see tagatisfond näiteks on väga hästi vastu võetud ja seal ei ole isegi piisavalt raha praegu, et kõiki taotlusi rahuldada seetõttu teeme ettepaneku, et tuleks järgi mõelda, kuidas paremini ära kasutada seda tagatisfondi ka EFSi puhul. tõsiasi on see, et EFSis on väga vähe kultuuri ja hariduse valdkonnas rahastatavaid projekte ning tuleks teha jõupingutusi võib-olla ka Euroopa Investeerimispanga poolt täna äh, on ka nende esindaja kohal, võib-olla soovib ka tema veel sõna. võib-olla tuleks ka siin rohkem pingutada, et äh, inimesed teaksid rohkem, millised võimalused EFSI raames ka kultuurivaldkonnas, loomemajanduses, aga ka hariduses on ka see on probleem näiteks, et paljud, paljusid kõrg, paljudes liikmesriikides ei lubata laenudega äh, rahastada kõrgkoole ning seegi pärsib äh, meie lähenemise efek-, efektiivsust, seetõttu suur tänu selle lähenemise eest ning ma ootan innukalt tulevasi arutelusid. kolleeg Tšambatskit ei ole kohal, seetõttu soovib ta veel ECR-i nimel sõna uh,? Yes, thank you, madam chair. jah, suur tänu. nagu siin komisjonis kombeks on, siis võtan sõna küll selle ametiaja alguses lõid komisjon ja investeerimispank EFSI selleks, et oleks rohkem investeeringuid ja et saada üle investeeringute lõhest Euroopa Liidus, selleks et kaasata erasektori rahastust strateegilistesse investeeringutesse. ennustati, et kolme aasta jooksul luuakse tänu EFSile miljon uut töökohta, nõnda ei ole juhtunud, aga paistab, et komisjon tegutseb edasi suurendab oma pingutusi, ilmselt erasektoris eh, selliseid meetmeid ei kasutataks, kui seal midagi ei toimi, siis lõpetatakse nende meetmete kasutamine ära, mitte investeeritakse rohkem sinna. kui võtta arvesse meie komisjoni pädevust, kultuur ja haridus, siis me peaksime mõtlema just sellele, kuidas EFSI neid sektoreid puudutab. raportöör on hoolikalt analüüsinud seda, kuidas see neid sektoreid puudutab ja ka seda, kuidas Äh, investeeritakse haridusse. me täname teda nende kriitiliste vaadete eest. Äh, vaja on tõelist äh, tõuget. selle saab saavutada selliste rahastamisvahenditega, mis on kasutajasõbralikud ja mis sobivad tänasesse finantskeskkonda. nagu me teame, siis Horisont kahe tuhande kahekümne rahastus ähm, suunatakse samuti ümber EFSisse, aga samas me teame seda, et Horisont kahe tuhande kahekümne raames kulutati rahalisi vahendeid päris hästi ja paljud fraktsioonid, paljud institutsioonid eh, kogu Euroopas toetasid Horisont kahe tuhande kahekümne rakendamist. me oleme raportööriga nõus, et igasugused kõrvale suunatud summad EFSisse tuleks saata tagasi Horisont kahe tuhande kahekümne rüppe lisaks, kui mõelda liikmesriikidele, siis investeeringute tegemine, see, millesse investeeringusse, peab jääma liikmesriikide pädevusse. aitäh, proua Nirjada. suur tänu teile. All the work that she's put into tänan Jill Evansit tehtud töö eest, ma olen nõus kõigega, mida ta ütles, ma ei hakka oma kolleege kordama samuti olen ma koordinaator eelarvekomisjonis, ehk siis EFSiga ma olen sina peal. mina oleksin selle suhtes väga kriitiline, kindlasti läbipaistvuse ja vastutuse mõttes, ka selle mõttes, et kuidas liikmesriigid pääsevad eh, investeerimispanga rahastusele juurde, sest et seal on paljud kihid selles menetluses, mis tuleb läbida enne, kui lõpptarbija sellest kasu saab samuti ma oleks väga ettevaatlik selle suhtes, et kas eelarvet hakatakse suurendama Horisont kahe tuhande kahekümne ja Erasmuse puhul seda ei juhtu. ehk siis tegelikult peaksime me mõtlema sellele, et kuidas saavutada see, et EFSI rahastust paremini ära kasutataks. näiteks on välja pakutud, et sotsiaalmajandus saaks sellest rohkem kasu peab ütlema, et äh, kultuuri- ja loomesektori inimesed peavad olema ise ka loovad selleks, et rahastusele juurdepääs tagada. sest tegelikult see õiguslik raamistik on EFSI raames olemas, aga see tuleb välja mõelda, kuidas rahastusele juurde pääseda. Äh, investeerimispank tuleb teha kättesaadavaks liikmesriikidele, arvan, et maksete äh, alguses tegemine ehk front-loading on hea mõte ja seda ilmselt toetatakse ja nagu üks kolleeg juba ütles, siis väga loogiline on see, et kultuuri- ja loometööstus on tegelikult tõusuteel, nendest on kasu majanduslikult kõikidele liikmesriikidele, seega väga loogiline on see, et investeerida sellesse sektorisse selleks, et luua uusi töökohti ja suurendada majanduskasvu liikmesriikides. seega minu jaoks on oluline nendesse valdkondadesse investeerida, aga võtmeküsimus on see, et kuidas teha see rahastus kättesaadavaks ja me peame siin ka jala maha panema, et eh, ei hakataks kedagi takistama selle juures. ma toetan igati seda, mida proua Evans on teinud ja eelarvekomisjoni liikmena proovin teha kõik endast oleneva, et see jõuaks ka koordinaatorite koosolekule. aitäh! eelarvekomisjoni eh, enda poole saamine on minu arvates väga positiivne, seega väga meeldiv, et teil on selline topeltfunktsioon variraportööri ja eelarvekomisjoni liikmena. aitäh! veel kaks sõnasoovi. ühte, Silvia Kosta. suur tänu raportöörile. leian, et tema ettepanekud on toetatavad. oleme pooleteise aasta jooksul teinud väga suuri jõupingutusi mm Mm, komisjoni esindajatega, äh, rääkisin sellest volinik Katainenega ja meile öeldi, et sektoripoolset huvi ei ole selleks, et äh, äh, seda küsimust arutada ning seega arvan, et peame loomingulise Euroopa vahendeid kasutama muudeks eesmärkideks ning äh, tahaksin, et äh, me jälgiks olukorda ka tulevikus, teiseks äh, ähm, kuidas äh, seda platvormi saaks kasutada VKE-de jaoks ning peaks mõtlema lausa üle-euroopalise platvormi loomise peale, et ähm, süsteemi niimoodi väikeettevõtete jaoks paremini ära kasutada. kolmandaks äh, meil oleks vaja proaktiivsemat lähenemist ja seda ka komisjoni poolt. me ei saa lihtsalt oodata, et liikmesriikide poolt saabuvad äh, ettepanekud. me peame kogu sektorit rohkem teavitama. siin on kaks äh, prioriteeti, mis on samuti sisse viidud ning kolmandaks minu kodumaal näiteks Itaalias äh, on EFSi kasutamine toonud äh, probleeme, sest äh, see on toonud nii-öelda poole avaliku äh, süsteemi, mis tegeleb laenudega ja sinna nii-öelda külla kutsutud ka erasektor. Ähm, me oleme näiteks tekitanud selle digitaalse nii-öelda kooli ülesehitamiseks kuid küsimus on selles, kuidas paremini kasutada investeeringuid ning komisjon ei saa vaadata otsa ühtedele prioriteetidele ja, ja siis hiljem neid ignoreerida, see on minu meelest oluline küsimus, suur tänu igatahes raportöör. aitäh, Kristina Libetska. Kristina. Bardzo dziękuję. Ja również przyłączam się do... Suur tänu. Ka mina õnnitlen raportööri, sest et äh, see diagnoos on siin tõesti ideaalne. me näeme selles arvamuses EFSi peamisi puudujääke. esiteks, teavitamine, kommunikatsioon. minule on jäänud selline mulje, et kogu programm on loodud sellise veidra isikute ringi jaoks, kes on teadlikud sellest programmist, sest et seda ei edendata piisaval määral. ei räägita sellest, äh, mida see programm pakub ega kutsut-, hakata inimesi selles osalema. teiseks, me hoiatasime komisjoni, et kui võetakse raha Horisont kahe tuhande kahekümnelt EFSi jaoks, et meil oli teatud kahtlusi selles suhtes, et kas rahastust hakatakse sihipäraselt kasutama ja seda ei olegi tehtud. kolmandaks, ülikoolid. me ei tohi unustada, et ülikoolid on õiguslikus mõttes küllaltki piiratud. kui nad tahavad osaleda Äh, sellises, mingites eraprogrammides, kui nad tahavad äh, saada kasu erarahastusest, siis see tekitab probleeme ülikoolide puhul, aga nagu te ütlesite, kui investeeringu või näiteks struktuurifondide puhul oleks suurem äh, kooskõla, siis oleks olukord parem, sellepärast et neid haldavad ju kohalikud ametiasutused ja nemad teevad koostööd Äh, kõrgharidusasutustega. ehk siis nemad saaksid üle nendest õiguslikest tõketest, millest ülikoolid üksi üle ei saa ja see oleks kasulik kogu sektorile. Äh, soovin teid veel kord õnnitleda ja loodan, et komisjon võtab teie kommentaarid arvesse, sest nad on suurepärased. aitäh! seda küsimegi kohe komisjonilt annaksin sõna Florentiin Hoppmeierile. palun. Uh, suur tänu, proua esimees, lugupeetud uh, parlamendiliikmed, tänan teid väga huvitava ja elava arutelu eest. tänan teid ka selle võimaluse eest, et komisjon võib sõna võtta. loomulikult võtame me arvesse neid mõtteid, mis on raporti projektis välja toodud ja võtame arvesse ka teie arutelu soovin teile vastata, vastata teie arutelule ja rääkida ka natuke EFSi toimimisest. nagu te teate, siis EFSi peamine eesmärk on aidata kaasa nendele investeeringutele, mis on võtmetähtsusega Euroopa majanduskasvu ja töökohtade loomisega. meie leiame, et praegused tulemused on positiivsed EFSI on toiminud umbes poolteist aastat ja võib öelda, et praegu on see loonud sada seitsekümmend miljardit eurot investeeringuid kõigis liikmesriikides ning sellest peaks olema kasu rohkem kui kolmesaja kaheksakümne kaheksa tuhandele VKE-le Euroopas, ehk siis EFSI on igati graafikus, kui eesmärk oli kolmsada viisteist miljardit eurot kolme aasta jooksul ja lisaks tahame me, et erasektori investeeringud oleks kaasatud nii suurel määral kui võimalik. räägime nüüd sotsiaalsest taristust, te saate aru, et see on väga lai kategooria ja üks üldine eesmärk EFSI määruses. praeguseks tõesti neli protsenti kõikidest investeeringutest, mis EFSI abil luuakse, peaks jõudma sotsiaalsesse taristusse, sealhulgas kultuuri ja hariduse valdkonda, aga ma tahan ka spetsiifiliselt välja öelda, et teadus- ja arengustegevus peaks saama kakskümmend üks protsenti kogu investeeringutest. nüüd loomulikult me oleme nõus, et äh, arenemisruumi on, et kultuuri ja hariduse vallas saaks rohkem teha, aga ma siiski tahan rõhutada, et EFSI põhineb nõudlusel ja me ka tahame, et see oleks tulevikus nõudlusel põhinev ning kõik projektid äh, vaadatakse läbi lähtuvalt sisulistest kriteeriumidest, mis on välja toodud EFSI määruses. ma tahan ka rõhutada seda, et praegust tulemust tuleb näha koosmõjus selle suure toetusega, mida pakutakse VKE-dele, sest nagu te teate, VKE-d moodustavad Euroopa majanduses selgroo umbes. umbes kolmkümmend protsenti kogu investeeringutest peaks jõudma VKE-dele ja idufirmadele. suur osa neist on äh, innovatiivsed ettevõtted, millel on ka tähtsus kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas. toon teile näite selle kohta, mis on toimunud äh, taristu valdkonnas, kusjuures kõik projektid, mida ma mainin, on nähtavad ka investeerimispanga veebilehel. näiteks taristu puhul toetas EFSI investeeringuid ähm, riskantsematesse äh, VKE-desse Portugalis, mis loovad ähm, koolitus- või äh, töökoha saamise võimalusi. samuti äh, on rahastatud uute koolikomplekside loomist, äh, samuti koolide renoveerimist Soomes. investeerimispank toetas ka ühe haigla renoveerimist ja kindlasti investeerimispank oskaks ka teisigi kasulikke näiteid tuua, aga see teave, nagu öeldud, on avalikult kättesaadav. ma tahan tulla tagasi VKE-de juurde, sellepärast et selles valdkonnas on palju toiminud ja, toimunud ja palju on veel tulemaski. esiteks, me oleme teinud tohutuid pingutusi selleks, et parendada neid investeeringuid, mis on sotsiaalsetele VKE-dele kättesaadavad. komisjon rahastab juba alguses sotsiaalinvesteeringute garantiid, mis põhineb EFSI garantiil, seda juba eelmise aasta detsembrist, seda põhjusel, et katkematult toetada mikro- ja väikeettevõtteid ja ka finantsvahendajaid selles äh, sektoris praegu on juba osa lepinguid allkirjastatud ja teised on tulemaski ning on näha, et EFSI on tõesti sellistele ettevõtjatele kasulik. selle aasta teiseks pooleks peaks EFSI top-up ähm, kultuuri ja hariduse vallas saama ka kättesaadavaks. ehk siis see, millest praegu arvamuse projektis räägitakse, see saab ka reaalsuseks selle aasta teises pooles, tegemist on väga heade uudistega ehm, põhimõtteliselt see aitab äh, kultuuri- ja loomesektori garantiid ähm, toetada ja see toetus jääb ka püsivaks. eriti tahaksin ma rõhutada ühte innovatiivset lahendust, mis on äh, võimekuste laiendamise skeem, capacity building. Ähm, ja üks mõte veel, enne kui lõpetan me võtame väga tõsiselt neid kommentaare, mida te tegite komme-, kommunikatsiooni kohta. komisjon ja investeerimispank on pühendunud sellele, et kõikidele sidusrühmadele anda teavet eh, EFSI kohta, selleks et EFSI saaks toetada kõiki sektoreid. samuti me loodame ka Euroopa Parlamendi toetusele, et teie aitate oma valijatele EFSI kohta teavet anda. Ehm, tänan tähelepanu eest! ja, vielen herzlichen aitäh! nüüd tervitan siin ka Euroopa Investeerimispanga esindajat, kes on äh, kaasvastutav EFSI küsimustes. proua Timuse, tere tulemast meie komisjonis. annaksin teile ka lühidalt sõna selle kohta, millised on Euroopa Investeerimispanga seisukohad. Thank you very much suur tänu, proua esimees. lugupeetud komisjoni liikmed, head kolleegid, tänan, et te kutsusite investeerimispanga siia arvamuste vahetusele ja kõigepealt, nagu juba Euroopa Komisjon ütles, siis me tervitame väga eh, seda tähelepanu, mida te olete investeerimiskavale osutanud ja loomulikult võtame arvesse seda arvamuse projekti mille raportöör esitanud on. meie peamine sõnum täna seisneb selles, et investeerimispank kindlasti toetab sotsiaalset sektorit, nii loometööstust kui ka näiteks tervishoidu, sotsiaalseid ettevõtteid ja muud. EFSi mõttes on rahastus ainult üks osa suuremast pildist me toetame sotsiaalset sektorit ning see loob sellist hoogu, sellepärast et see näitab meie panust Euroopa sotsiaalsesse mõõtmesse, sotsiaalse sidususe edendamisse ja ka innovatsiooni edendamisse. ehk siis sotsiaalses valdkonnas eh, rahastame me taristut, IKT vajadusi ja muud, aga investeerimispanga grupi tasandil investeerime ka inimkapitali ja teadus- ja arendustegevusse ning see parendab ju juurdepääsu haridusmeetmetele ja teadus- ja arendusmeetmetele. räägin teile meie tegevusest pärast äh, kahe tuhandendat aastat on investeerimispangast laenatud umbes äh, kakskümmend kuus miljardit eurot äh, tervishoiusektorisse, ähm, ehk siis üks koma viis miljardit umbes aastas, samuti haridussektorisse umbes kaks miljardit aastas ja umbes miljard eurot aastas sotsiaalsete eluasemete loomisesse. investeerimispanga grupp on suutnud kiiresti kohaneda uute Äh, vajadustega, näiteks pagulaskriisiga või ka äh, oleme suutnud vastata looduskatastroofidele. nüüd see tänane arutelu puudutab ainult ühte osa sellest, mida me tegelikult teeme. kui võtta arvesse neid õiguslikke riske, äh, vabandust, kui võtta arvesse madalaid riske, siis üldiselt sotsiaalsed investeeringud EFSI alla ei kuulu lisaks neid meetmeid toetatakse sageli ka avaliku sektori vahenditega, mis tähendab, et nende krediidiriski peetakse üsna madalaks. mis tähendab seda, et see, sellised programmid saavad rahastust meie tavaliste meetmete all. sellest juba enne räägiti. küll aga EFSI raamistikus nendel juhtudel, kui krediidirisk, kui laenaja krediidireiting on äh, liiga madal, siis võib EFSI-st toetust saada. see võib puudutada näiteks ähm, sotsiaalse taristu loomist linnapiirkondades või sotsiaalelamusasemete, elamuasemete loomist. Äh, EFSI raames komisjoni kolleeg juba mainis teatud projekte, mida on rahastatud aga EFSI raames oleme me suutnud rahastada eh, seitseteistkümmet projekti, mis, mida on juba, millele on juba allkiri antud, mis on selle sektoriga seotud ning kaks täiendavat ähm, projekti ootavad veel allkirjastamist ning on kolm raamprojekti, mis toetavad tervishoidu ja ettevõtlust, kokku kaheksateistkümnes liikmesriigis. EFSI toetusega oleme me saanud toetada näiteks haiglaid, ähm, eluasemete loomist, teisi riskantseid projekte, mis ei oleks muidu saanud pikaajalist rahastust turult. näiteks oleme rahastanud Nova kooli Lissabonis või näiteks Poolas ühe regionaalhaigla renoveerimist koos liikmesriikide investeerimispankadega oleme saanud toetada sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid VKE-sid. nagu ütles komisjoni kolleeg, siis sotsiaalsektori toetamine ei tule mitte ainult äh, investeerimispangalt, aga ka investeerimisfondist ning tänu EFSile saab neid enamgi toetada sest on olemas innovatiivsed mehhanismid, saab kasutada kiirendeid, inkubaatoreid või isegi uusi finantsinstrumente, mis on selle jaoks loodud. et kui rääkida sellest nõuandekeskusest, mis on veel üks sammas selles valdkonnas, siis pakutakse teavet Ehm, konkreetsete investeeringute valdkondade kohta. toon mõne näite, näiteks Rumeenias antakse nõu Tervishoiuministeeriumile, neile antakse abi oskusteabe näol ja ka oskusteabe rahastamise näol, selleks, et luua kolm regionaalhaiglat Rumeenias kui tulla tagasi selle kommunikatsiooni teema juurde, mida paljud tõstatasid, siis loomulikult me teadvustame seda, et kommunikatsioon peab olema parem, seda peab olema rohkem, me peame tegema rohkemat ja ma julgustan komisjoni liikmeid, parlamendisaadikuid, et te räägiksite ka kohalikul tasandil EFSI võimalustest. kokkuvõtteks me kindlasti teeme täiendavat tööd selleks, et vaadata, kuidas saaks pakkuda täiendavat rahastust sellele sektorile ja nendele ettevõtjatele, mis sotsiaalvaldkonnaga tegelevad, aitäh! ja, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank auch suur tänu! suur tänu ka selle eest, et te tõite veel kord välja ka selle suure pildi ning näitasite, et EFSI on teie töös ainult üks väike osa on suurepärane, et investeerimispank on eraldanud palju raha ka näiteks tervishoiusektori tugevdamiseks, see on tervitatav. meie eh, eh, valdkond, hariduse ja kultuuri rahastamine eh,, väikeettevõtete rahastamine loomingusektoris eh, eh, on ju meie jaoks kõige tähtsam jah, kõik tundub küll väga ilus olevat, aga mitte nii ilus, et see ei võiks veel ilusam olla. eriti just äh, kohalikel äh, pankadel äh, on sageli vähe vahendeid, et toetada loomemajandust. Neil ei ole, et anda neile piisavalt kapitali ning seetõttu just investeerimispank võiks olla see partner, kes täidab selle lünga. mis on nii suurtel kui ka kohalikel väiksematel pankadel. et nad saaks toetada ka selliseid projekte, tõsta nende konkurentsivõimet tulevikus läbi selle, et neil oleks ka raha kasutada. seetõttu äh, on ka meeldiv, et kolleeg Evansi tekst läheb täpselt sellises suunas. EFSI ja tõukefondide öö, äh, ning ka Euroopa Investeerimispanga läbi on meil piisavalt vahendeid, aga neid tuleks äh, kasutada rohkem üheskoos, et nende lisandväärtus oleks ühiskonnale ja tööhõivele suurem see peaks olema meie ühine eesmärk. üheks minutiks, Jill, annaksin nüüd sõna veel sulle. ja siis räägime ähm, Euroopa Noortefoorumist. palun veel kaks minutit kannatust, aga me oleme täpselt ajakavas. suur tänu ja suur tänu kõigile konstruktiivsete kommentaaride eest on tore näha, et me mõtleme samas suunas sellel äh, teemal, kuidas olukorda parandada, kuidas kommunikatsiooni parandada ning äh, tänan ka komisjoni märkuste eest äh, Euroopa ühendamise rahaste kohta ning ka Euroopa Investeerimispanka <clears throat> sõnavõtu eest, et nad soovivad meiega koostööd teha ja nagu proua Kosta seda nimelt ütles, meil on vastutus tegutseda parlamendis nii, et äh, seda teemat tutvustada kogu kultuurisektoris, aitab luua uusi töökohti ja aitab äh, ühiskondi teineteisele lähemale tuua. suur tänu, ootan huviga teie muudatusettepanekuid. ja, suur tänu. ootan edasist koostööd ning teadmiseks veel muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kolmas märts kell üksteist. ja hääletame kahekümne viiendal aprillil. suur tänu selle hea ja produktiivse arutelu eest ja jõuamegi kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. ning kutsun siia neli Euroopa Noortefoorumi esindajat enda juurde. Genau, Hallo, willkommen. Card with your name. Ja, ganz, ganz herzliches Willkommen an suur tänu tulemast Euroopa Noortefoorumi esindajad. see on siis kõikide noorsoorganisatsioonide esindusplatvorm siin Brüsselis. ning Euroopa Parlamendi kultuurikomisjonis on meil juba väga pikk ja hea traditsioon vahetada arvamusi Euroopa Noortefoorumiga. tuletaksin ka meelde, et eelmise aasta sügisel toimus meil arutelu noorsooürituste teemal, kus olid paljud noorte esindajad kohal, et esitada ka oma ideesid, meie siis öö, üritame neid ideesid ära kasutada, see oli väga viljakas arutelu. ma arvan, et me peaksime nii ka edasi tegutsema, ma teen ettepaneku, et tänane dialoog neljanda ja viienda struktuurse dialoogitsükli keskenduks Euroopa Noortefoorumi puhul. me peaksime rääkima siis poliitilisest osalusest noorte puhul, aga ka sellest, et tuleb paremini edastada eluks vajalikke oskusi noortele, et noorte inime, inimeste tulevik oleks võimalikult õnnelik. ja ma ei soovigi siin sõnu raisata. me oleme siin ju selleks, et teid ära kuulata, mida teil on meile öelda ja annaksingi sõna kõigepealt Euroopa Noortefoorumi asepresidendile ning Euroopa Euroopa juhtrühma äh, presidendile. Te vast olete omavahel kokku leppinud, et kes millest räägib, aga kõigepealt on sõna teil. suur tänu, et te siia tulite. I am very welcome. suur tänu äh, meeldiva sissejuhatuse eest. minu nimi on Kine. ma olen meie organisatsiooni aseesimees ning olen äh, ka struktureeritud dialoogigrupi eh, eh, osaline. tegemist eh, on protsessiga, mis toimub Euroopa tasandil, viies kokku noored ja otsuse langetajad. see juhtub riiklikul tasandil, noortenõukogudes, noorteministeeriumides, samuti regionaalsel ja kohalikul tasandil ning äh, Eh, see toimub eh, Euroopa tasandil viies kogu Euroopa Komisjoni ja Noortefoorumi ning eh, see tähendab ka noortekonverents, toimub ka noortekonverents ja järgmine toimub kolme nädala pärast, oleme väga rõõmsad selle pärast. ning seal on osalenud ka proua Silvia Costa ja ka tema kolleeg proua Mikaela no Nemad on nendel noortekonverentsil juba, teil juba praegu osalenud. Eh, selles räägime, seal räägime poliitikast, teeme, e-, e-, arutame erinevaid ettepanekuid eh, ning eh, see peaks olema ka inspiratsiooniks teistele institutsioonidele ja huvigruppidele ka sellepärast oleme siis täna siin ning äh, sellega seoses äh, on meil väga hea meel selle üle, et meil on võimalik äh, kultuurikomisjoni liikmetega rääkida. viimane eesistumine toimu-, viimased eesistujad olid Itaalia äh, Läti ja Luksemburg ning nad rääkisid äh, poliitilisest osalusest äh, ja järgmine tsük-, äh, Rämsi tsüklis juhivad ähm, Malta, Holland ja Slovakkia. nii et me arutame ka selle, selle, nende tsüklite poolt esitatud soovitusi kallid Euroopa Kultuurikomisjoni nimi, liikmed, minu nimi on Diane Delava ja ma olen noorte teaturite eh, esindaja kultuuridialoogi pidamisel ma Riias osalesin sellisel struktureeritud dialoogil ning ühissoovitustel, mille koostasid noored ja poliitikud üheskoos, oli, neist oli üks suunatud teile, kultuurikomisjonile see kutsub teid üles arendada edasi kodaniku hariduse teemalist arutelu Euroopa Parlamendis, mida Euroopa tulevik ja noored soovivad. tegemist on uue põlvkonnaga, mis on täielikult teadlik demokraatlikust süsteemist, mis neid ümbritseb me soovime, et Euroopa kodanikud oleks võimelised kriitiliselt mõtlema ning oleks valmis võitlema valeuudiste, populismi ja muu sellise vastu. seda on võimalik teha eh, kvaliteetse kodanikuõppe abil. Eh, kodanikuõpe on dünaamiline protsess, mis eh, aitab õppijatel, noortel Äh, saavutada teadmisi, mõistmisvõimalusi ja oskusi oma õiguste kasutamisel. selle kasu on mitmetahuline. see vähendab äh, ka lõhet poliitika ja hariduse vahel, see tähendab, et noored oleks varustatud kõige vajalikuga, et äh, osaleda poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalelus. noored puutuks kokku meie poliitika ja demokraatia erinevate aspektidega, sellega pärast me arvame, et äh, kodanikuharidus peaks äh, olema äh, rakendatud hariduse erinevatel tasanditel ning peaks kaasama ka kohaliku, riikliku ja euroopalise perspektiivi. kodanikuharidus peaks toimima läbi mitteformaalsete metodoloogiate, mis arendaks kriitilist mõtlemist ning võimaldaks välja töötada suhtumisi ja väärtused, mis aitaks neil kodanik, ühiskonnas osaleda. olles ise struktureeritud ideoloogia arendaja Belgias, sain ma koostööd teha noorteorganisatsiooniga, mis soovib kaasata vaimse puudega noori igapäevasesse ellu. selle organisatsiooni läbi avastavad noored mitte ainult oma ühiskonda, nad tunnevad ka, et neid on rohkem kaasatud ja nad on teretulnud ning see on kõigest üks äh, näide. arvame, et oleme priviligeeritud positsioonis äh, ning äh, saame aidata noori erineva päritolu ja võimetega. Neil on erinevad suhtumised õppimistesse ja sellesse, kuidas muutuda aktiivseks kodanikuks. meie jaoks on koolitus ja informatsioon kõige olulisemad. rääkige kodus, mis te teete, las nad saavad teada, mida te teete, miks see oluline on. las õpilased saavad teada, mis Euroopas toimub ning äh, selgitage, miks ja mida te teete tehke kõik selleks, et äh, kooliteeri koduriigis osaleks Europe for Citizens programmis ning las nad tutvuvad Euroopa äh, poliitika protsessiga, las nad mõistavad seda ning isegi kutsuge neid siia, et vaadata, mis siin toimub, uskuge mind, räägin oma kogemustest, olen äh, struktureeritud dialoogis juba viis aastat, ma ei kavatse sellest veel loobuda seoses olulise tegevusega kolm Erasmus pluss programmis hakkasin päriselt mõistma Euroopa poliitika tähtsust ning demokraatliku süsteemi tähtsust, mis äh, Euroopas valitseb. olen näinud, see, mida mina tundsin, on, äh, peaks olema kättesaadav kõikidele noortele läbi kvaliteetse kodanikuõppe ning äh, samuti peaks meil olema võimalik teha rohkem koostööd Need on suurepärane täiendus ka äh, formaalsele haridussüsteemile. soovime tulevikus kaasa tuua muutused meie kodupiirkondades, me soovime kaitsta inimõigusi ning soovime liikuda positiivsete arengute suunas. me äh, oleme siin selleks, et öelda, kui palju võimalik saavutada läbi kodanikuhariduse. palun võimaldage seda ning et äh, rääkida teile ka see ja tahaks teile tutvustada nüüd ühte videoga ähm, Slovakkia eesistumise teemalisest konverentsist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 Yes, I will take over ma jätkan nüüd. ma olen Kristen Aigro ning ma olen Euroopa Noortefoorumi liige, ma esindan ka Euro-, Eesti Noortenõukogu, mis eh, tegeleb struktureeritud tööprotsessiga Eestis ning eh, olen konverentsidel osalenud eh, minevikus Korsitšes ning jätkan nüüd rääkides konverentsist, mida videot te just nägite. selge sõnum oli selles, et peame noortele andma rohkem võimalusi kriitilist mõtlemist arendada, meediasuutlikkust kasvatada see ei ole mitte ainult selle konverentsi küsimus, vaid see on noorte jaoks üldse oluline ning äh, oluline on ka, et äh, no, poliitikud äh, töötaks välja tõenduspõhise poliitika, mis äh, oleks piisavalt selge ning ka siinkohal sooviks äh, teid üles kutsuda tutvudama, äh, tutvuma Noortefoorumi tööga, et välja arendada äh, Äh, standardid noorsoopoliitika väljatöötamiseks, äh, mis käivitati alles hiljuti. kuid äh, tõenduspõhine poliitika on mõistetav noorte jaoks, kui soovime vastu astuda sellele mitte faktidele tulenevale põhinevale maailmale enam. Noh. ning mis puudutab ka meedia mõistmise arendamist, siin oleks oluline välja töötada, toetada ka noortele põhinev meedia, siin on palju võimalik teha ka Kultuurikomisjonil Euroopa Parlamendis, räägime noorteprogrammide finantseerimisest, et eh, ka noorte poolt eh, noorte poolt ja noortele tehtavat meediat edasi arendada. sooviksin ühtlasi esile tõsta veel ühte punkti. üks küsimus puudutab seda, kuidas me informatsiooni saame meedia poolt ja kuidas mm, mm, langetatakse otsused poliitika, poliitikute poolt, kuidas me koostööd toimime, eh, kuidas üritame kaasame neid, kes meie kõrval elavad kodukohtades ning näen hea meelega, et aruteludes suudame leida häid näiteid Euroopa tasandilt selle kohta, kuidas me praegusel hetkel tegutseme selle nimel, et mitmekesistada kuidas suurendada mitmekesisust ning kuidas ähm, ka Euroopa identiteeti äh, vahetusprogrammidesse kaasata küsimus oli ka selles, kuidas seda sisse viia riiklikul tasandil, et äh, oleks äh, võimalik äh, tegutseda kogukondades liikmesriikide siseselt, mitte ainult Euroopas ning vaatame seda, mis toimub Euroopas, oleks hea, kui saaksime seda juurutada ka liikmesriikidest ning samamoodi Euroopa noorte kohtumised äh, võiks kajastuda noortefestivalide korraldamisel kõikides liikmesriikides, et noored saaks arutelusid pidada keskkonnas, kus toimuvad poliitilised arutelud, mis on mõistetavad ja ligipääsetavad, kus oleks samas ka lõbu ja rõõmu, sest äh, poliitika ei pea tingimata alati olema igav seega üritame otsuse langetusprotsessi teha arusaadavamaks noorte jaoks, aitäh. Andrea Casamanti. aitäh, Andrea Casamanti. So... Uh, suur tänu, head Euroopa Parlamendi liikmed, meil on väga hea meel, et te olete siin Ehm, et te kutsusite meid siia. mina olen Andrea Casamenti, olen Euroopa Noortefoorumi juhatuse liige, aga täna esindan ma siin üht rahvusvahelist vabaühendust nimega European Confederation of Youth Clubs, noorteklubide konföderatsioon ehk ESIC. tegemist on sellise äh, raamistikuga, mis toetab noorte koostööd piirkondlikel ja kohalikel tasanditel kõigis liikmesriikides ja meie võrgustiku eesmärk on rohkem toetada noorteklubisid ja teistsugust noorsootööd Euroopas. ESIC on ka üks vähestest organisatsioonidest, rahvusvahelistest valitsusvälistest organisatsioonidest, mis sel korral kutsuti osalema selles struktureeritud dialoogi tsüklis ning me konsulteerisime noorsootöötajatega, noorte inimestega noorteklubides selleks, et rääkida sellest struktureeritud dialoogist. ja kui teid huvitab see, et mida kujutab endast noorsootöö, siis tegelikult seda mõistetakse Euroopas tänapäeval erinevalt. noortefoorumi raamistikus mõistame me seda kui tegevusi, projekte, protsesse, mis toimuvad noorte inimeste hüvanguks ja noorte inimeste poolt, selleks et neile lubada äh, seda ruumi, mis võimaldab neil areneda ja mis vastab nende vajadustele. noorsootöö mõiste võib olla veelgi laiem, näiteks räägitakse koolivälistest tegevustest, aga mm, noorsootöö eesmärk on parendada sotsiaalset, poliitilist, majanduslikku, isegi ökoloogilist ehm, noorte elu, samuti parendada noorte sotsiaalseid võrgustikke, ehm, laiendada nende pädevusi ja panna nad rohkem ühiskonnas osalema ning pakkuda neile seda võimekust osaleda igasugustes protsessides. ESIK-is ja Euroopa Noortefoorumis teadvustame me seda, et noorsootööst ollakse Euroopa tasandil järjest rohkem huvitatud. aga sellegipoolest noor, noorsootööle ja noorsootöötajatele ei pöörata piisavalt tähelepanu. lisaks on ka rahastus selles valdkonnas piiratud selleks, et noorsootöö oleks jätkusuutlik, aga paraku nii ei ole. Erasmus plussi ja teiste rahastusmeetmete kaudu tehakse kohalikul tasandil tublit tööd, aga sageli need tööd jäävad sinna paika pärast seda, kui projekt läbi on. mis tähendab seda, et tegelikult osa nende algatuste potentsiaalist jääb kasutamata. Nende mõju ei ole nii suur, kui võiks pärast konsultatsioone Slovakkias otsustasime me paluda Euroopa Liidu institutsioonidelt, liikmesriikide, kohalike piirkondade institutsioonidelt, paluda luua neid võimalusi selleks, et noored inimesed saaksid noorsootöös kaasa lüüa, näiteks selleks, et raha, näiteks selle kaudu, et rahastus oleks piisav äh, nii taristu kui töötajate, noorsootöötajate jaoks ja lisaks võiks äh, lisaks füüsilistele paikadele pakkuda ka virtuaalseid digitaalseid platvorme äh, noortele inimestele, selleks et oleksid noorsookeskused ja muu. noorsootööl on suur seos äh, mitteformaalse haridusega, sellepärast et mitteformaalset haridust kasutatakse selles valdkonnas päris palju ning pakutaksegi välja, et ähm, igasuguste pädevuste tunnustamiseks, mida noored inimesed saavad eh, mitteformaalse hariduse kaudu, et kõikide nende pädevuste tunnustamiseks oleks olemas mingi raamistik. ja ma tahan teile näidata ka ühte väljaannet, mille Noortefoorum hiljuti välja andis. see dokument viitabki noortesektori mitteformaalsete kvalifikatsioonide tunnustamist ja selles dokumendis pakume välja mõned soovitused, kuidas see kõik toimuma panna tuletan teile ka meelde, et noorte inimeste kaasalöömise hartas on välja öeldud see, et noortel inimestel on õigus kohalikul ja piirkondlikul tasandil vabatahtlikku tööd teha. ma ilmselt ei pea hakkama ütlema, miks vabatahtlik töö on nii oluline noortele, nende ähm, isikliku arengu, nende kuuluvustunde jaoks, selleks, et nendest saaksid aktiivsed kodanikud ehk siis need noored inimesed, kellega konsulteeriti selles dialoogi ähm, voorus, need noored inimesed ütlesid ise välja, et kõikidel noortel peab olema võimalus teha vabatahtlikku tööd. lõpetan selle mõttega, et meie Euroopa Noorte Foorumis, meie tervitame seda Euroopa Komisjoni mõtet, et luua Euroopa Solidaarsuskorpus aga seda peaks tegema teatud tingimustel. ja ma paluksin, et te tagate selle, et rahastus teiste toimivate programmide, näiteks Erasmus pluss jaoks, et seda rahastust ei võetaks ära selleks, et anda seda solidaarsuskorpusele. me tahame, et oleksid uued, värsked vahendid solidaarsuskorpuse tarbeks. tänan väga tähelepanu eest! ja, ganz, ganz herzlichen Dank. suur, suur tänu nelja väga põhjaliku ettekande eest, mida me nüüd kuulsime. mul on märkus ka viimase ettekande kohta, mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust, ka meie leiame, et see võiks olla päris hea mõte, aga leiame ka, et äh, seda ei tohiks teha olemasolevate programmide arvelt ei tohiks kärpida Euroopa vabatahtlikku teenistust, ei, ei peaks ehitama kahte erinevat paralleelset struktuuri, vaid nad, need kaks võiksid toimida üheskoos. ning loomulikult tuleb sellele leida ka uusi rahasid. meie komisjoni selge sõnum on, et me vist maikuus ootame, et komisjon tuleb välja oma õigusloomelise algatusega ning eile koordinaatorite koosolekul juba otsustati, et saadame komisjonile ka omapoolsed peamised põhimõtted. et eh, see peaks olema eh, töökohtade suhtes neutraalne, et ei tohiks kaotada olemasolevaid töökohti või jätta loomata uusi töökohti ning samuti, et tuleb eh, leida uusi rahasid selle korpuse jaoks. me oleme siin enam-vähem kõik selles ühel meelel ning saadame selle sõnumi ka komisjonile ning kui meie poolt on ka noortefoorum, siis minu arvates on sellest ainult kasu. mul on hea meel, et te keskendusite ka mitteametlikule õppele. ma ei tea, kas te mäletate, et Erasmus pluss programmi puhul enne selle ellurakendamist rääkisime me ka äh, sellest ja võitlesime äh, komisjoni vastu äh, suuresti just selle nimel, et mitteametlik õpe ei jääks varju selles programmis, vaid et see peaks jääma eraldiseisvaks tõsiseks valdkonnaks. et see Youth in Action oleks ka äh, eraldiseisev tugev osa, sest see äh, mitteametlik õpe noorteklubides, organisatsioonides, rahvusvahelises, äh, rahvusvahelisel areenil oleks ka oluline osa sellest programmist ning et ta selleks ka jääks. kõik, mis te ütlesite, kinnitab meile veel kord üle, et järgmise programmiperioodi ajal peaks märkimisväärselt ka rahastamine tõusma terve programmi jaoks. selle nimel tuleb võidelda, sest eriti just see mitteametliku hariduse osa ning koostöö noorsoorganisatsioonidega, noorteklubidega peaks olema oluline osa sellest, mida me soovime Erasmus pluss programmiga ning vabatahtliku tööga saavutada. suur tänu teie töö eest suur tänu teie ettekannete eest. peame nüüd lühikese aruteluvooru ka maha, meil on pool tundi veel aega, peame küll kella vaatama. aga ma arvan, et me saame hakkama, kui te liiga pikalt räägite, siis ma koputan oma ha haamriga. kolm sõnasoovi. Sabine Ferhain, Rahvapartei koordinaator, soovis sõna esimesena aitäh, kõigepealt tahaksin tänada teid siia tulemast. et me saaksime omavahel rääkida teie kogemustest Euroopa Noorsoofoorumil selle struktuurse dialoogi käigus. mainiksin kahte aspekti, mida teiegi välja tõite, mis, mis on meie jaoks väga huvitavad. kõigepealt see struktuurse dialoogi viimine ka rahvusvahelikule, rah-, rah-, rah-, riiklikule tasandile praegusel hetkel liikmesriigid võib-olla ei osale selles nii palju, seda tuleks võib-olla parandada. võib-olla peaks ka need riiklikud foorumid üles ehitama. Äh, ning äh, riiklik tegevus peaks olema paremini struktureeritud ning ühendatud Euroopa tasemel tegevusega. teine asi, te rääkisite ka sellest, et me peaksime külastama koole ning koole rohkem siia kutsuma, mina elan Belgia ja öö, Hollandi piiril täpselt ning kui ma külastan koole või õpilased siia tulevad, siis selgub, et õpilaste hulgas on väga suur teadmatus selle kohta, mida Euroopas tehakse, mida meie siin teeme ning minu arvates tugevam kommunikatsioon ning parem dialoog on hädavajalik me üritame seda parandada ka läbi omaenda külastusprogrammide, aga ka näiteks läbi programmide nagu Erasmus, e, et tugevdada Euroopa tasandit ning nüüd viimane asi, millest ma lühidalt soovin rääkida, nimelt rahastamine. me oleme vaeva näinud selleks, et Erasmusele oleks e, eelarvest rohkem raha, seda me ka saime, aga nüüd komisjon võtab selle lisaraha selleks, et äh, paika panna uusi programme. ehk siis me hankisime lisaraha Erasmusele, aga seda kasutatakse nüüd uute programmide jaoks. ning ma arvan, et ka siin üheskoos saame me selle vastu võidelda. see ei puuduta ainult mitte Euroopa Solidaarsuskorpust, aga ka muid programme, milleks kasutatakse nüüd seda uut Erasmuse raha minu arvates Erasmuse programm on meie kõige edukam programm kõikides kategooriades. Erasmus Comenius, Leonardo on nüüd kõik sinna ühendatud ning probleem seisneb nüüd meil selles, et meil on taotlusi väga-väga palju, aga nendeks kõikideks ei piisa raha ning selline olukord, kus nüüd veel raha teiste programmide jaoks ära antakse, ei ole minu arvates vastuvõetav, vastuvõetav Äh, kuna väga paljud noored inimesed on sellest programmist rahu saanud. minu, mul on ka küsimus. Äh, kui palju, äh, kuidas noori inimesi rohkem huvituma panna Euroopa asjadest, mida teie arvate, mida me tegema peaksime? ja suur tänu, see teema, see küsimus huvitab meid tegelikult kõiki. Silvia Kosta, sotsiaaldemokraatide koordinaator. suur tänu, suur tänu kõigile sõnavõtjatele. ma räägin itaalia keeles. suur tänu teile kõigile, teie sõnavõtud olid väga huvitavad ning äh, oluline kõik, mis ähm, äh, teie kõnesid ühendas, äh, oli noortefoorumi kaasamine Euroopa ähm, Euroopa poliitikasse ning äh, oluline on see, et äh, maailm on aina väiksem, aina ühendunum ning läbipaistvus on seega oluline ligipääsuvõimalus ja samuti ka haridussüsteemide arendus ning samuti ka kodanikuõpe. ja selles osas tahaksin öelda, et meie oleme ka selles osas siin komisjonis tööd teinud, esitasime täiskogul Äh, äh, raporti ehk siis õp-, õp-, mille nimi oli lühidalt Euroopat koolis õppida ja äh, siin oli küsimuses just, kuidas Euroopat koolides õpetada ja selgitada. huvitav oli ka see, mis puudutas hariduse rolli kultuuridevahelise dialoogi läbiviijana. siin on äh, kaks teiepoolset soovitust, mida me kindlasti võtame väga tõsiselt ning veel kolmandaks hindasin kõrgelt ka seda, kuidas äh, muuta noored äh, aktiivsemaks, kuidas äh, organisatsioonid, assotsiatsioonid paremini, assotsiatsioone paremini kaasata ja väga õigesti ütlesite, et head Euroopa tavad tuleks üle viia liikmesriikidesse, näiteks puudutas see mm, õpilasvahetuse küsimust äh, ja samuti ka noorte meediaväljaannete toetamine on samuti väga tähtis ja veel, et lõpetuseks sooviksin öelda seda, et see aasta on väga oluline, kolmkümmend aastat möödub Erasmuse süsteemi käivitamisest ning kuuskümmend aastat Rooma lepingule allakirjutamisest. tahaksin teada, kas teie noortefoorumina kavatsete eh, mingisuguse soovituse dokumendi eh, ülitada, et eh, kahekümne viiendat märtsi äh, tähistada Rooma lepingu kuuekümnendat aastapäeva ja möödunud nädalal toimus ähm, Roomas tähtis äh, sündmus, kus tähistati Erasmus süsteemi kolmekümnendat aastapäeva ja ma tahaksin äh, loota, et äh, loodaks selline platvorm, mis selgitaks kodus, mis on kahekümne viies märts, miks see oluline on praeguste noorte jaoks, kolmkümmend ja kuuskümmend, see on, miks see kõik on loonud mõnes mõttes sellise Euroopa kodakondsuse ja institutsioonid peavad äh, avanema, peavad omavahel kohtuma ning äh, see minu meelest on oluline välja öelda, aitäh. aitäh, Silvia. Kristina Libatška. Mm, tänan väga. tänan nende spontaansete erinevate sõnavõttude eest. mulle meeldis see teie arvamus, et poliitika ei pea sugugi igav olema. Te olete tõesti näidanud, et poliitika võib olla ka huvitav, mina olen näiteks matemaatik ja minus tekitab entusiasmi see, et te tahate, et poliitika põhineks loogikal ja tõenditel. siin räägiti kolmest elemendist, esiteks ühiskonnaõpetus, mis on väga tähtis, aga mul on teile ka kohe küsimus ja ma tahaks, et me seda teemat natuke arutaksime. Te pakkusite välja, et ühiskonnaõpetus oleks osa eh, iga kooli õppekavast, aga mina tahaksin, et kodanikuõpetus oleks kohustuslik ehm, küll kooli tegevuse raames, aga et see ei oleks lihtsalt veel üks õppeaine, kus keegi saab hindeid, kus midagi tuleb pähe õppida, missugused on erinevad liikmesriikide poliitilised süsteemid, vastata mingitele küsimustele ja nii edasi, see ei ole selle õppeaine mõte. kodanikuõpetus peab olema midagi elavat, see peab põhinema arvamuste vahetusel, eh, erinevatel ko-, kokkusaamistel, koosolekutel, ehk siis tuleb õppida poliitika kohta, jah, aga seda tuleb teha õigesti. teiseks, kui räägiti mitteformaalsest haridusest ja sellega saadavatest oskustest, siis kõigis dokumentides, mille Kultuurikomisjon on avalikustanud, näite, avaldanud näiteks Bologna protsessi raport või Erasmuse raport, ähm, ja ka meie tulevikus ähm, tulevad raportid mis käivad komisjoni töö kohta Euroopa Liidu haridussüsteemide kohta, siis kõigis nendes raportites me rõhutame seda, kui oluline on mitteformaalne haridus. kusjuures mitte ainult need kvalifikatsioonid, mida inimesed saavad mitteformaalsetel teedel, aga ka see, et tunnustataks neid mitteharidusliku õppeperioode, selleks, et noored inimesed saaksid neid kasutada haridussüsteemi raames ehk siinkohal ma olen teiega igati nõus ja ma loodan, et me saame teha koostööd, kui me oma tulevaseid raporteid ette valmistame. ja lõpetuseks, te ütlesite õigesti, et struktureeritud dialoog, millesse te kaasatud olete, et see peaks ka kuidagi peegelduma liikmesriikides. Poolas, kust mina pärit olen, seal on nõnda, et ähm, kõik kohalikud omavalitsused näiteks nende juures äh, on olemas sellised noortenõukogud, kellega konsulteeritakse, äh, kui räägitakse sellistest teemadest, mis on noortele inimestele olulised, alati kui otsustajad ähm, mingisuguseid otsuseid hakkavad tegema, ma räägin siis äh, üldvalimistel valitud otsustajatest. ehk siis näiteks, kui toimuks mõni teie koosolekusessioon, siis me saaksime kutsuda äh, kohale nende noorte nõukogude liikmeid ja küsida, missugused on olnud nende kogemused, et kas nad on olnud äh, rahul sellise koostöövormiga ja äkki peaks sellist mudelit kasutama ka teistes liikmesriikides. võib-olla teistes liikmesriikides on teisi koostööformaate, aga paistab, et peaks maha pidama ühe arutelu selleks, et teada saada, kuidas täpselt äh, seda tehakse. aga tänan teid kõnede eest! suur tänu! Jill Evans. Thank you um,, thank you. suur tänu. tänan teid esitluste eest, need olid minu jaoks väga huvitavad. eriti mulle meeldis see mõte, et on vaja pidada rohkem dialoogi, rohkem arutelu selleks, et rääkida Euroopa Liidust ja Euroopast kui sellisest nii hariduse valdkonnas kui ka laiemalt. mina olen Walesist ja Ühendkuningriigi osast muidugi ja Ühendkuningriik on otsustanud äh, Euroopa Liidust lahkuda. Brexiti hääletusel said osaleda muidugi ainult täisealised, aga noorte entusiasm selles valdkonnas äh, oli muidugi märgatav ja kui näiteks kuueteistaastased oleks saanud valida, siis oleks tulemused olnud hoopis teistsugused aga paistab, et nüüd seisavad meie noored silmitsi tulevikuga, mis kujutab endast Ühendkuningriigi väljaspool Euroopa Liitu ja noorte võrgustikud, see tähendab, on järjest tähtsamad, tähtsamad kui kunagi varem selleks, et säiliksid rahvusvahelised kontaktid. selleks, et need seosed, need sidemed oleks ka tulevikus olemas ja et nad oleksid ka tugevamad kui praegu. ma tahtsingi rõhutada seda, et selline rahvusvaheline koostöö on väga oluline noorte inimeste ja nende hariduse arendamisel ja ma vägagi loodan seda, et noored inimesed Walesis, keda mina esindan, äh, kõigest olenemata löövad ikka selles koostöös kaasa. aitäh! kolleeg Šoidrova. suur tänu! mina sooviksin jätkata sealt, kuhu proua Evans jäi mina olen väga rahul selle otsese kontaktiga, mis meil teiega on. Teie olete noored inimesed, te olete oma vabal ajal nii pühendunud nendele teemadele. Te võiksite midagi muud teha oma vabal ajal, aga tegelikult te olete aktiivselt seotud Euroopa Liidu tasandil eh, erinevate Euroopa Liidu institutsioonidega ja mulle on see väga meeltmööda te hindate seda fakti, et Euroopa Liit, Euroopa Parlament, teised institutsioonid soovivad pakkuda noortele inimestele töökohti, pakkuda neile võimalusi ringi liikuda. ja see, mida me Euroopa Liidus näeme, on selline usalduskriis, populism on võitmas ja paistab, et noored inimesed äh, on ju Ühendkuningriigis jäämas kaotajaks kas Hollandis läheb samamoodi, kas Wilders võidab seal või mis on näiteks Prantsuse valimiste tulemused? kas populism ja radikalism on need, kes võidavad. sellest tulenevalt äh, ma tõesti usun, et noored inimesed peavad Euroopa Liidule appi tulema, sellepärast et noorte inimeste endi jaoks on ju nii tähtis, et Euroopa Liit jääks tervikuks, üksmeelseks. minu riigis, Tšehhi Vabariigis äh,, teen ma koostööd noorte inimestega, meil on noorteparlament Tšehhis ja meie kindlasti saame teid aidata, aga teie peate meid ka vastu aitama. Te peate aitama demokraatlikke jõude, neid jõude, kes soovivad, et Euroopa oleks ühendatud, öelge meile, mida teil tarvis on ja me ta-, ja me aitame teid. üks mõte veel, mida mu kolleeg juba mainis. me toetame eh, EVS-i ehk siis ähm, vabatahtlikke teenistusi Euroopas. päris kindlasti me ei taha, et see rahastus läheks solidaarsuskorpuse kätte, nagu te rääkisite, vot äh, seal on vaja värskeid vahendeid, aga palun aidake teie meil aidata Euroopat. suur tänu komisjon soovis ka sõna. Bitte. Yes, thank you very much for um, um, inviting us to aitäh, et te kutsusite meid siia arutelule Euroopa Noortefoorumiga. kui see äh, päevakorrapunkt äh, on äh, pealkirjastatud struktureeritud dialoog Euroopa Noortefoorumiga, siis tuleb nentida, et tegelikult see ei ole ainult Euroopa tasandi dialoog ju, vaid ka riiklik ja regionaalne. ega mul väga palju öelda ei olegi, vaid paar lisandust neljanda tsükli tulemuse kohta, mis formuleeriti ka nõukogu resolutsioonis, mis puudutab siis noorte inimeste osalust Euroopa poliitilises elus. üks soove nõukogu resolutsioonis oli komisjonile, et paremini defineeritaks noorte töö ning mitteametlik äh, õpe, et tugevdada kodakondsust. ning samuti soovitakse vält-, äh, vältida radikaliseerimist ning marginaliseerumist, mille tulemuseks võiks olla ka vägivaldne tegev-, käitumine. Euroopa noorte tegevuskava on tööle pannud ka eksperttöörühma sellel teemal ning mul on teile hea meel teada anda, et lähinädalatel avaldatakse ka selle ekspertide töörühma töö tulemus, seal on poliitilised ettepanekud ning ka praktilised instrumendid, mida saavad noorsootöötajad ära kasutada radikaliseerumise vastu. seega öö, hoidke silm peal meie uudistel ning me teavitame ka loomulikult parlamenti sellest ning teiseks, mis puudutab viiendat tsüklit, mis endiselt kestab, mul on hea meel teada anda, et nagu te ka teate ning mida öel- ja seda mainiti ka eelmises noorsooraportis, et struktuurne dialoog peab jõudma laiemate noorsoorühmadeni, eriti nendeni, kes senini dialoogis pole osalenud ning see on meie ühine väljakutse olukorda parandada, aga ma tahaksin tunnustavalt öelda, et see Kosice noorsoofoorum Äh, selle puhul konsultatsioonidega jõuti peaaegu seitsmekümne tuhande inimeseni, eelmise tsükli ajal oli see arv umbes nelikümmend tuhat. ehk siis neljakümnelt tuhandelt on hüpe peaaegu seitsmekümnele tuhandele, loomulikult see ei ole piisav, kui me teame, et meil on Euroopas peaaegu kaheksakümmend miljonit noort, aga see peaks olema jah, selline representatiivne dialoogiprotsess ning olukord on paranenud, aitäh! ja, vielen herzlichen Dank. Die Schlussrunde geht. aitäh. lõppsõna on noortefoorumi esindajatel, meil on veel napilt kümme minutit aega. eks te ise otsustate. I will react on some of the questions that were um.... jah, ma vastan mõningatele küsimustele. Uh, nüüd see teie küsimus, kuidas me saaksime rohkem kaasata noori inimesi Euroopa asjadesse oluline aspekt siin on, et tuleks kaasata rohkem noorsoorganisatsioone. sest meil on selline kordaja funktsioon. me saame võimendada noorte osalust äh, kohalikul tasandil, tuua neid kokku ning see on minu arvates oluline aspekt, mida tuleks silmas pidada, aga loomulikult on siin ka struktuursed väljakutsed tuleb tagada, et noorteorganisatsioonid saaksid tegutseda pikemas perspektiivis, mitte ainult poole aasta kaupa. selleks on vaja paremat tegevuskava ning tuleb tunnistada, et ka need kasinusmeetmed on mõjunud üsna halvasti äh, noorte organisatsioonidele. ning me näeme millises suunas asi võib liikuda, kui kodanikuühiskonna organisatsioonid oma ülesandeid enam täita ei saa. oluline aspekt on ka veel see, et tuleks ellu rakendada struktuurse dialoogi tulemused. meil on siin pooleaastane protsess, kus noored inimesed ning ka Euroopa tasandi ja kohaliku tasandigi otsuste tegijad tulevad kokku ning oluline on, et nende poolsed soovitused ka ellu rakendataks noored inimesed loomulikult kaotavad usalduse, kui nad osalevad küll protsessis, aga nende soovitusi arvesse ei võeta. seega see, need soovitused on olemas, aga need tuleks ka ellu rakendada, oleks minu sõnum. ning üks oluline aspekt on veel nähtavus, programmide nähtavus. meil on Erasmus pluss, millel on erinevad aspektid see on äh, tudengite vahetus ja nii, mida teatakse hästi, aga seal on veel muidki asju, näiteks mainiti siin vabatahtlike teenistust ja aga siin on ka muid programme, mis peaksid olema nähtavamad rohkem avalikkuses siis see, mida proua Costa ja proua Šoidrova ütlesid, Euroopa Noortefoorum osaleb Roomas, meie juhatuse liikmed on seal kohal ning kõnelevad mitmetel üritustel ning meie töökavas on ka Euroopa tulevik üks prioriteet. tegeleme ka selle teemaga. ning me kutsume teid ka European Youth Eventile kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. see on ka võimalus teil ja teie komisjonil koostada algatusraport uue Euroopa noorsoostrateegia kohta. me ootame teilt väga toetust ka siin. ja siis see, mida proua Evans ütles hääletamine kuueteistaastaselt, mina olen Austriast ise. ning meie olime esimene riik Euroopa Liidus, mis kohalike omavalitsuste valimistel ning ka Euroopa ja parlamendivalimistel alandas hääletus öö, öö, iga kuueteistkümne aastani, mina ise olin siis seitseteist sellel hetkel, ehk siis kogesin isegi seda, kuidas on osaleda valimistel väga noorelt. Euroopa Noortefoorum toetab seda vägagi endiselt kaitseme seda ning ootame vägagi kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimisi, kus me saaksime ka rohkem osaleda. võib-olla mu kolleegidel oleks ka paar sõna öelda. Kristel, sina töötad ka selle noorte valimisõiguse kallal, võib-olla sul on midagi lisada? Um, well, specifically on voted 16, I mean we... kui nüüd rääkida kuueteistaastaselt hääletamise kohta, siis me oleme loomulikult nõus, äh, noored olid ju väga huvitatud sellest, et Euroopa Liitu jääda. loomulikult me ei saa öelda, milline see lõpptulemus oleks olnud, aga kui vaadata näiteks Šoti referendumit, siis ähm, noorte osalus oli väga kõrge Eh, seal, kus, kusjuures kuueteist, seitsmeteistaastased võisid hääletada, ehk siis me toetame väga seda, et valimisõigus oleks inimestel juba nooremalt. mul tuli üks teine mõte ka, eh, mis käis küsimuse kohta, et kuidas kaasata rohkem noori inimesi Euroopa Liitu, ma olen Karina mõtetega nõus, et noorteorganisatsioonid on ehm, väga head selle eesmärgi täitmiseks, aga ka Euroopa Liit peab rohkem huvituma noortest inimestest me peame neile lahendusi pakkuma, nendega dialoogi pidama, sest noored on huvitatud poliitikast ja osalemisest, aga kui nende muresid äh, poliitikud ei tõstata, siis nad ei näe, et keegi neid äh, traditsioonilises esindusdemokraatias esindaks, mis tähendab seda, et me äh, ei saa neid oma arutelusse kaasata või nad lihtsalt ei osale seal. ehk siis Teie ja teie kolleegid, palun mõelge rohkem noortele ja võtke ka nemad poliitika kujundamisel pardale. jah, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, suur tänu. kas teil on ka midagi lisada? Um, lühidalt Euroopa Solidaarsuskorpus, meil noortel on väga äh, Äh, hea meel, et kultuurikomisjon toetab meid, et te nõustute meiega paljudes aspektides Euroopa solidaarsuskorpuse puhul. see on alles arenev algatus ning iga päev jõuab meieni uut infot selle kohta, milline see solidaarsuskorpus saab olema. minu jaoks on väga oluline, et kui seda tehakse, siis tuleb teha seda korralikult see ei peaks olema selline tühikest, näitamaks, et me saime nüüd need Junckeri poolt välja kuulutatud numbrid kätte, et nii palju noori inimesi nüüd osaleb solidaarses tegevuses Äh, et, et lihtsalt äh, andmebaasid ei näitaks neid numbreid noorte kohta, kes osalevad solidaarsuskorpuses ja nii edasi. me peame pigem äh, parandama usaldust noorte inimeste puhul, nende huvi Euroopa Liidu vastu, seega see programm peaks olema sisukam ning seda ei peaks tegema lihtsalt selle jaoks, et midagi võiks teha. aitäh! kui Euroopa Noortefoorum koostab ka kirjaliku seisukoha solidaarsuskorpuse kohta, siis võiksime me kaaluda ka selle kaasamist enda resolutsiooni. igatahes me oleme teile tänulikud. kodanikuhariduse alal üks mõte, nagu te ütlesite, siis me ei soovi, et ühiskonnaõpetus, õpetuse tundides hakataks hindeid panema me lihtsalt tahaksime, et äh, õpilastel oleks äh, alusteadmised poliitikast, et ta mõistaksid, äh, et, et nad mõistaksid, kui teie tulete nende ette rääkima igapäevastest asjadest. Can speak in French also. French, German. German. Okay. Um, arvan, et äh, see ongi õpilastel praegu puudu, neil puudub alus, nad ei saa aru sellest, mis tegelikult toimub ning äh, sellega seoses äh, nad ei tunne suuremat huvi poliitika vastu, sest nad lihtsalt ei mõista seda ning kõik see, mis nad näevad ajakirjanduses, nad ei mõista seda ja kui neil oleks juba eelnev alus paremini arusaamiseks oleks see pool probleemi lahendatud, see aitaks ka paremini otsuseid langetada, sest äh, see tähendaks ka seda, et nende arvamust võetaks rohkem arvesse, see kõik võtab aega, kuid äh, see tähendaks seda, et noored oleks rohkem kaasatud ja rohkem osaleda. ja ganz, ganz herzlichen Dank für diesen, wie ich finde. suur-suur tänu selle väga põneva ja viljaka arutelu, dialoogi eest. hiljemalt järgmisel aastal toimub järgmine kohtumine, vähemalt Euroopa Parlamendi kultuurikomisjonil on eeldatavasti tugev liitlane. kahjuks muidugi meie ei ole ainukesed siin äh, vaid peame tegelema ka nõukoguga, kes kaitseb oma rahakotti, peame tegelema ka komisjoniga, kes, kellel on sageli hea tahe, aga ta ei liigu just alati kõige õigemas suunas. ning peame tegelema ka liikmesriikidega. ehk siis, kui me üksteist saaksime toetada, siis oleks meil mõlemal sellest kasu. niisiis suur-suur tänu. ja minu arvates on väga oluline et see struktuurne dialoog ei toimuks mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka alates kohalikust tasandist ülespoole kuni Euroopani. sest paljud asjad, millest te rääkisite, mis puudutab äh, näiteks noortsoo, noorte töötoetust koha peal, noorte ühenduste toetust, siis Euroopas ei saa seda kõike teha äh, koha peal tuleb üle va-, tuleb vastutus selleks võtta, nemad peavad leidma raha selleks, et toetada noori, toet-, toetada tulevikku. ning selle nimel peaksime me kõik üheskoos edasi töötama. et see teema unustusse ei vajuks. suur tänu e, siia tulemast ja edu edasises töös tahaksin tänada ka kultuurikomisjoni liikmeid äh, täna hommikuse hea arutelu eest. järgmine koosolek toimub kahekümne teisel märtsil kella üheksast poole üheni ning kella kolmest poole seitsmeni ning kahekümne kolmandal märtsil üheksast poole üheni. aga täna pärastlõunal veel külastame üheskoos Euroopa ajaloomaja ning äh, eesist-, esinaine tänab ka tõlke töö edendamise eest